guardiamo, abbiamo due minuti. Bene. Allora, mi dispiace, siamo uh, un po' ancora in attesa di altri colleghi. vabandage, me ootame veel teisi kolleege, kes ei ole nii täpsed kui meie. kahjuks eh, aeg, mis meie käsutuses täna on, on piiratud. härra Mohammed Salem Musalek on meie tänaseks külaliseks ja me peame viisakalt suhtuma temasse ja alustama õigel ajal. meie päevakorra, tänase päevakorra esimene punkt on olukord Lääne-Saharas ja räägime me Elauini äh, juhtumitest põhiliselt. meie arutelul osaleb Magrebi riikide delegatsioon ja juhib seda delegatsiooni härra Panseli, keda ma siinkohal tahaksin ka tervitada. ma tervitan meie külalist, Polisario rinde esindajat, kes va-, vastutab välissuhtluse eest ja nagu te teate, Maroko välisminister võtab ka sellel teemal sõna, aga teeb seda täna natukene hiljem äh, Äh, kohtumise käigus, mis leiab aset kella üheteistkümnest üheteist neljakümne viieni. meil on väga hea meel, härra Alselek, et teil oli võimalus olla täna siin ja arutada teie maa olukorda meie kolleegidega. nagu te teate, parlament eelmisel nädalal võttis vastu resolutsiooni olukorra kohta Lääne-Saharas ja äh, selles resolutsioonis kajastatakse äh, huvitavast seisukohast mõningaid meie põhiideid ja seetõttu tundub meile olevat kasulik ja vajalik äh, vahetada informatsiooni sündmustest Lääne-Saharas. ja vaja on ära kuulata kõik osapooled, teie kolleegid, meil ei ole palju aega meie käsutuses. ma olen teiega juba varasemalt kohtunud ja ma tean, et te suudate selle teile ette nähtud kümne minuti jooksul kindlasti täies mahus väljendada oma seisukohta, aitäh. Gracias, senor presidente, buenos dias. suur aitäh, härra president. mina räägin täna hispaania keeles. mind ka tõlgitakse. paraku ei ole siin kohal veel seda inimest, oleks pidanud laiali jagama teksti, aga mis siis ikka. lugupeetud äh, daamid ja härrad, suur au on minul rääkida siin Euroopa Parlamendis. ma olen tulnud siia äh, repressiooni kontekstis mille all kannatab äh, minu riik juba tuhande üheksasaja üheksakümne esimesest aastast saadik, kui kuulutati välja relvarahu. Lääne-Sahara äh, Maroko poolt okupeeritud territooriumil era-, elavad inimesed tõelises hirmus, tulenevalt sellest, et Maroko relvajõud kasutavad väga karme meetmeid kuid olen tulnud äh, siia komisjoni ette rääkima ka lootusega, lootes, et hiljutised äh, väga kurvad sündmused Lääne-Saharas äh, kujutaksid endast pöördepunkti minu kodumaal ning tooks endaga kaasa ka Euroopa Liidu olulised otsused ning viiks demokraatliku lahenduseni Lääne-Sahara elanikel peab olema õigus valida ise oma tulevik ja pärast enesemääramise õiguse kasutamist täpselt samamoodi, nagu toimus Namiibias ning äh, Ida-Timoris, on võimalik luua oma riik vastavalt rahvusvahelisele õigusele. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, suur tänu teile, suur tänu kõigile neile, kõigile teile, kes te olete kursis Lääne-Sahara olukorraga. Lääne-Sahara on viimane Aafrika koloonia. juba tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandast aastast on see olnud mitteiseseisvate territooriumite nimekirjas ja seitsmekümne viiendal aastal otsustas Hispaania lahkuda sellelt teeriumi, territooriumilt. ja siis teatas ka kohus, et ei ole mingisugust õigust takistada enema, enesemääramisõiguse teostamise äh, protsessi, mis võimaldab äh, Sahrawi elanikel äh, teostada oma tahet. Maroko nõudmised Lääne-Sahara territooriumile seega ei ole õigustatud. tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis heaks plaani, mis oli ühine Polisario ning Maroko e, plaani, mis e, nägi ette enesemääramist ning e, ka oma riigi loomist. see oleks pidanud kõik aset leidma tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal, kuid kakskümmend aastat hiljem ei ole seda protsessi endiselt lõpule viidud. Maroko takistab seda protsessi ja selle tõttu ei ole olnud võimalik äh, organiseerida referendumit. probleemiks ei ole siin mitte äh, hääletajate ki- äh,, identifitseerimine, nagu Maroko väidab, vaid õigus on hoopiski äh, James Bakeril, kes oli endine ÜRO eriesindaja Lääne-Saharas ühes intervjuus äh, CBS-iga ütles ta, et mida lähemal olime me oma eesmärkidele, seda närvilisemaks muutusid marokolased võimaluse ees, et nad ei võida referendumit. Maroko eelistab seda varianti, et ajaga lihtsalt rahvusvaheline üldsus nõustub Maroko poolse okupatsiooniga. aga nagu teada, ei ole rahvusvaheline üldsus nõus ebaseadusliku okupatsiooniga ja maailmas ei ole mitte ühtegi riiki, kes oleks tunnustanud Maroko suveräänsust Sahara üle. Lääne Sahara on pealegi ka Aafrika Liidu asutajaliikmeks, samal ajal kui Maroko seda ei ole. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, Euroopa Parlament kiites om-, heaks oma resolutsiooni novembrikuus, on jällegi näidanud seda, et tegemist on Euroopa Liidu demokraatliku südametunnistusega. me tahaksime kasutada seda võimalust selleks, et paluda sellelt et äh, demokraatlikult institutsioonilt panna alus äh, uuele etapile, mis äh, pärast kolmekümne viie aast-, kolmekümmend viite pikka aastat võima-, võimalus luua rahumeelne riik Lääne-Saharas. me tahaksime seda ühte lihtsat hääletust Sahara elanikele, nagu rahvusvaheline üldsus juba lubas kakskümmend aastat tagasi loomulikult ma saan aru, et äh, tänane sessioon on väga äh, nõu, on väga seotud sellega, mis toimus äh, Aktimisiki laagris novembri alguses. üritagem siin seda olukorda täpsemalt selgitada. selle aasta oktoobrikuu algusest saadik jätsid äh, Sahrawi pered oma kodud, eriti pealinnas El Ayunis, selleks, et äh, minna elama laagrisse El Ayunist väljaspool. tegemist oli rahumeelse aktsiooniga, see tulenes äh, suurest frustratsioonist, mida tunnevad inimesed, nad elavad suurtes majandusraskustes, neid diskrimineeritakse, poliitiliselt on nad täiesti tõrjutud Maroko režiimi poolt Maroko kohtleb äh, Sahravi rahvast kui teisejärgulisi inimesi omaenda kodumaal. juba aastakümneid on Sahravi rahvas kannatanud, paljud neist äh, on oma pereliikmetest väga kaugel, nad elavad enamasti Tindufi laagrites. on ka satelliitfotosid selle kohta, et kokku oli seal umbes kaheksa äh, tuhat äh, laagrit ja kokku inimesi umbes kakskümmend kuus kuni kolmkümmend kuus tuhat. tegemist oli rahumeelsete meeleavaldustega ja see tõi kaasa ka järjest suureneva Maroko relvajõudude kohaloleku laagri ümber ja ei lubatud kohal viibida mitte ühelgi välismaalasel ei laagri sees ega ka laagri lähedal. see tähendas, et sellesse piirkonda ei lubatud ligipääsu ka rahuvalvepiirkonnale, rikkudes kõiki rahvusvahelisi kokkuleppeid. ja pärast seda, kui Maroko relvajõud mõrvasid ühe noore Sahravi äh, kes oli vaid neljateistaastane ning pidasid kinni viis eh, teismelist, kes kahekümne neljandal oktoobril viisid laagrisse toiduaineid, eh, pärast seda olukord veelgi teravnes. samal ajal eh, keht-, samal ajal olid käimas ÜRO raames Polisario ning Maroko vahelised äh, läbirääkimised, täpsemalt siis kolmas voor. kaheksandal novembril aga aeti laager laiali ja nagu te isegi teate, on raske saada usaldusväärset informatsiooni, sellepärast et Maroko valitsus piirab ligipääsu El Ayuni ja sel, seda ümbritsevale alale nii et kõik rahvusvahelised esindajad, saatkonnad, mitmed parlamendiliikmed ja vabaühendused, kes on tahtnud Ella juuni minna ei ole saanud seda teha, ma vabandan ka Willie Meyeri ees ja teiste liikmete eest Hispaaniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Rootsist ja mujalt, kellel ei ole võimalus olnud siseneda sellesse piirkonda. see on loomulikult täiesti vastuvõetamatu ja naeruväärne. see naeruvääristab sellist fakti, et Marokol ei ole mitte midagi varjata. on mitmeid aruandeid, mis näitavad seda, et Maroko relvajõud kasutasid jõudu selleks, et äh, ajada laiali rahumeelne meeleavaldus. Maroko tegevus äh, läks maksma mitmeid inimelusid ja peale selle on peetud ka kinni sadu inimesi ja mitmed inimesed on ka jäänud teadmata kadunuks. Human Rights Watchi aruanne, mis avaldati kahekümne seitsmendal novembril, sisaldab mitmeid lugusid sellest, kuidas inimesi on piinatud, pekstud äh, peksti ja piinati meeleavaldajaid pärast seda, kui laager laiali aeti. ja sellest tulenevalt kardame me, et leidis aset tõeline verevalamine. ja me arvame, et El Ayunis elavad sahraavid kannatavad endiselt Maroko relvajõudude julma kohtlemise all. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad aa-, väga pikki aastaid oli Lääne-Sahara rahvas täiesti hüljatud, Maroko on neid ära kasutanud, inimõigusi on rikutud ja kõik see ongi viinud praeguse olukorrani. Euroopa Liidul on väga suur vastutus. Hispaania on üritanud oma koloniaalajastu järgset vastutust ka teostada ja Prantsusmaa on samuti olnud tegev selles osas. Euroopa Liidu kätes on siin oluline võimalus. võimalus panna alus uuele strateegiale. kõigepealt Maroko soovib samuti referendumit Lääne-Sahara elanike hulgas. selle on heaks kiitnud ka ÜRO Julgeolekunõukogu ja seda soovime ka meie. Prantsusmaa tegevus selleks, et takistada Euroopa Liidu tugevat positsiooni ning samuti järelevalveprotsess ÜRO Julgeolekunõukogu poolt kolmandaks, täiesti on läbi kukutud äh, inimõiguste kaitse osas Lääne-Saharas ning samuti maavarade kaitse osas. oluliseks küsimuseks on siin ebaseaduslik kokkulepe Euroopa Liidu ning Maroko vahel, mis puudutab kalandust. ja vastavalt sellele lepingule Euroopa laevadel on õigus ähm, kalastada Lääne-Sahara lähedastes vetes see kokkulepe aegub veebruaris kaks tuhat kümme. Euroopa Parlament peab kaitsma siinkohal jällegi Euroopa Liidu südametunnistuse puhtust. Sa-, Lääne-Sahara on täiesti kõrvale jäetud sellest lepingust, need ressursid on Lääne-Sahara rahva omadus, omaduses ja ei ole mingisugust õiguslikku alust selleks, et neid ressursse eksportida. meil peab olema võimalus samuti saada kasu ja teenida tulu tänu omaenda ressurssidele. nagu meie esindaja juba ütles ka ÜRO-s ja Julgeolekunõukogus, siis hiljutised Maroko-poolsed rünnakud viieteistkümnendal novembril näitavad seda, et me oleme jõudnud otsustavasse hetke me ei saa jätkata samamoodi nagu alati, see ei ole isegi enam võimalus. kõik peab praegu muutuma. Euroopa Parlament on hoolimata survest äh, näinud siiski, mis on tõsi. Te olete andnud teada kõigile ja ka Marokole teada oma murest äh, olukorra üle Lääne-Saharas. kuid siiski järgmiseks sammuks oleks ikkagi intelligentsem Euroopa Liidu poliitika Lääne-Saharas, mis kaitseks rahvusvahelist õigust ning sahraavide inimõigusi. kõigepealt äh, tahaksime mõjutada Euroopa Liidu positsiooni, võttes arvesse seda, mida arvavad suured äh, konflikti äh, osalised. nüüd, mis puudutab Maroko statuuti, siis kõike seda tuleb teha kaitstes inimõigusi ning tagades sahraavide enesemääramise õigus. kolmandaks, uus Euroopa Liidu poliitika peaks arvestama ka seda, et võimalik lahendus oleks õiglane ja kindlasti oleks just nimelt see variant kõige parem kõikidele osalistele. see tagaks, et Vahemere piirkond elaks heaolus kõikjal minu valitsus on, oleks valmis kindlasti ka teiega koostööd tegema ja kui me tulevikus oleme täiesti sõltumatu riik sõltumatu valitsusega, siis teeme koostööd teiega, olles konstruktiivne partner, selleks et töötada välja veelgi positiivsem ning tugevam äh, piirkondlik struktuur. daamid ja härrad, veel kord tänan teid selle võimaluse eest siin täna rääkida ja olen teie olen teile kättesaadaval, kui teil on mingisuguseid lisaküsimusi. ja ühtlasi tahaksin veel midagi lisada, mul on ka siin, olen siia kohale toonud ka dokumendid ja saali sissepääsu juures on need teile kõigile kättesaadaval äh,. suur tänu, härra Antsalek. ja sõna on kaheks minutiks härra Salafrankal. suur aitäh, tahaksin tervitada Polisario rinde esindajate, kes on siia täna hommikul kohale tulnud. tegemist on konfliktiga, mis kestab juba rohkem kui kolmkümmend viis aastat. täielikult on kõrvale jäetud igasugune rahvusvaheline õigus ja kõrvale on jäetud ka ÜRO Julgeolekunõukogu mitmed heaks kiidetud resolutsioonid. tahaksin Polisario rinde esindajale esitada paar küsimust, mis ma tahaksin pärast veel kord välja öelda, siis kui me kohtume Maroko välisministriga. kõigepealt, millise hinnangu annate teie Euroopa Parlamendi resolutsioonile, mis kiideti heaks, kus öeldakse, et Maroko ähm, võimuorganid äh, on käitunud äh, omavoliliselt? ja teiseks, äh, mida arvate nendest uudistest, mida on lugeda ajakirjandusest, mis tulenevad erinevatest allikatest, kus räägitakse inimõiguste rikkumistest? Te rääkisite sellest, et te kardate, et on toimunud äh, tõeline verevalamine. ja me tahaksime täpsemaid andmeid selle kohta, kui paljud inimesed on jäänud äh, teadmata kadunuks, kui paljud inimesed on praegu äh, vanglates ja kui paljud inimesed on saanud kannatada viimastel nädalatel toimunus. Te palusite ka ÜRO missiooni pikendamist, mis tegeleb inimõiguste kaitse järelevalvega, te teate väga hästi, et see otsus tuleb heaks kiita ÜRO Julgeolekunõukogus see nõudmine, mille esitas Euroopa Parlament ka oma resolutsioonis, siis milline on selle võimaluse välja, millised on selle võimaluse väljavaated? suur aitäh teile, härra esimees! Grazie, onorevole Salafranca, onorevole Jan-. suur tänu, härra Salafranca! härra Janits, kaks minutit, palun. Grazie, eh, senor presidente! suur tänu, härra esimees! tahaksin kõigepealt eh, tervitada siin Polisario rinde esindajat või esindajaid ja tahaksin teid ühtlasi tänada selle info eest, mis te meile edasi antite, andsite. see fakt, et Euroopa Parlament teid on siia kutsunud selleks, et meiega küsimust arutada ning meile infot anda, on iseenesest juba väga silmapaistev fakt. nagu härra Salafranca ka ütles, siis konflikt, mis kestab juba rohkem kui kolmkümmend viis aastat, selles kontekstis on väga raske vaadata olukorda külmalt ja üritada äh, eristada tegelikust väljamõeldistest. aga tahaksin öelda, et kindral Franco diktatuur, kes ta ise oli väga haige siis, kui Maroko kuningas korraldas kuulsa marsi, kui ta siiski saavutas selle, et Hispaania lahkuks Lääne-Saharast. ja sel hetkel, kui Hispaania seda tegi, kaotas Hispaania ka igasuguse võimu osaleda enesemääramisõigusel põhineval, põhineva otsuse tegemisel, Hispaania on alati seisnud hea selle õiguse eest ja ma räägin ajaloolisest Hispaaniast, mitte ilmtingimata praegusest valitsusest, ma räägin kõikidest Hispaania valitsustest, kui on olnud võimul Rahvapartei või sotsiaaldemokraadid. nii et jätkame oma tööd samal suunal Te rääkisite sellest, et soovite heaolu nautivat rahumeelset Põhja-Aafrikat, Lääne-Sahara rahvast on aidanud ju tegelikult Hispaania, Hispaania kõige rohkem arenguabi osas ning humanitaarabi osas ning ka paljud teised on neile oma abistava käe ulatanud. aga siiski, härra esimees, kohe lõpetan veel pool minutit on veel üks negatiivne mõju, nimelt see, et terve Põhja-Aafrika on suhteliselt ebastabiilne ja samuti Maroko ja Alžeeria vaheline vastasseis on väga problemaatiline, kusjuures Alžeeriat kogu selles arutelus ei ole üldse mainitud. ma paluksin, et te jääksite teile ette nähtud aja piiresse sest meil ei ole palju aega, härra Vaagel, kaks minutit. Ste omogočili današnjo izmenjavo mnen, mislim, da bo palju tänu, härra esimees, selle arvamuste vahetuse korraldamise eest täna. ma loodan, et see aitab kaasa rahu loomisele ja edasiste läbirääkimiste jätkamisele. lahendust on tungivalt vaja. resolutsioon, mille meie vastu võtsime Eh, ei olnud tingitud ainult nendest vahejuhtumitest Lääne-Saharas. Eh, siin on kõne all eh, parlamendi tunnustamise küsimus. siin on kõne all suur probleem, mida ei tohi maha vaikida. siin ei arvestata rahvusvahelise õigusega, minnakse mööda no, ÜRO resolutsioonidest meid üllatab Maroko reaktsioon, eelkõige äh, nende äh, käitumine demonstratsioonide äh, laiali ajamisel. samuti mind üllatab Maroko reaktsioon meie resolutsioonile. eelkõige Hispaania saadikud Need on süüdistatud Maroko poolt äh, nüüd pärast resolutsiooni vastuvõtmist. mulle teeb väga head meelt teie usk Euroopa Parlamendi rolli ja ma tõesti loodan, et Euroopa Parlament suudab mõjutada arenguid probleemi lahendamise suunas me väga loodame, et Sahravi rahvas saab samuti õiguse enesemääramisele, tänan. Romeva per due minuti. kolleeg Rom-, Romeva kaheks minutiks. suur aitäh, mina tahaksin samuti siin tervitada Polisario esindajate kohalolu. tõesti väga hea, et te siin kohal olete, oleks olnud suur viga teid siia mitte kutsuda. ühtlasi tahaksin tervitada kõiki neid žeste, mida Polissari on viimaste aastate jooksul teinud selleks, et jõuda lepi-, äh, kokkuleppele, selleks, et lõpetada konflikt Lääne-Saharas. kui räägitakse kõikide poolte vastutusest, siis on pooli, kes on selle vastutuse mm, ka vapramalt omaks võtnud ja ühtlasi on toonud rohkem isiklikke ohvreid ja siin loomulikult viitan mm, Lääne-Sahara poolele. ja Maroko poole pealt ei ole ma seda näinud nüüd kolmas märkus, see on seotud resolutsiooniga, mis parlament heaks kiitis. kahetsusväärne on see, et enne seda üritati manipuleeri-, manipuleerida infoga, kuid pärast hakati resolutsiooni ühtlasi instrumentaliseerima teatud huvidest lähtuvalt, mis on üsna murettekitavad. nüüd vabandan samuti, ma ei saa siin siia pikemaks jääda, sellepärast et lähen kalanduskomisjoni, kus nimelt, kus just nimelt me räägime äh, Euroopa Liidu ning Maroko vahelisest äh, kalanduslepingutest. oleme esitanud äh, selgesõnalise palve selleks, et kontrollida üle, kas Marokol on ikkagi õigus kasutada Lääne-Sahara ressursse, nagu ta seda praegu teeb. minu mulje on ja ka paljude teiste mulje on, et nii see ei ole ja seega peaks need lepingud algusest peale uuesti läbi vaatama. suur aitäh, et olete täna siia tulnud. suur tänu, härra Romeva Rueda. ja lõpetamaks esimeste sõnavõttudega härra Meier. suur aitäh, härra esimees. kõigepealt tahaksin loomulikult tänada Lääne-Sahara Araabia Demokraatliku Vabariigi ministrit. esime-, esmaspäeval leidis aset ka Smaras, mis on samuti äh, Maroko okupeerivate jõudude poolt okupeeritud, väga kahetsusväärsed juhtumid. Äh, noored sahraavid peeti kinni ja ma tahaksin teada, kas te kinnitate seda infot. teiseks tahaksin öelda, et meie fraktsioon on teiega täiesti solidaarne ja tahaksime, et an-, annaksite Lääne-Sahara, Sahara elanikele edasi meie tänutunde, et, et te rahumeelselt seisate vastu okupeerivatele jõududele, tegemist on okupatsiooniga, neil ei ole mingisugust õigust Lääne-Sahara territooriumile, nii on kirjas ka rahvusvahelises õiguses ja tahaksin ka teada, kuidas läbirääkimiste protsessis asi, mida on nii lihtne teha, nimelt rahvusvahelise õiguse järgimine, ei ole me juba aastaid suutnud Marokot sundimas, sundima seda järgima. järjest tulevad võimule valitsused, kes ei ole võtnud endale vastutust dekoloniseerimise protsessi üle ÜRO on ka öelnud, et sellist haldamist ei saa öelda, ei saa üle anda mitte ühelegi teisele riigile. ja tahaksin teada, mida te laiemalt arvate Hispaania valitsuse rollist selles konfliktis? loomulikult ma olen täiesti nõus sellega, et vastavalt viimasele resolutsioonile peab Euroopa Liit mängima suuremat rolli ja ma loodan, et Lady Ashton ka äh, võtab oma päevakorda ka Lääne-Sahara küsimuse, suur aitäh! Äh, suur tänu, härra Meier! ja nüüd on sõna viieks minutiks härra Umsalik. loomulikult on raske piirduda nii lühikese ajaga, aga üritan seda siiski teha kõigepealt tahaksin öelda seda, et poliitiline taust on selline, tegemist on ebaõiglusega, seda sellepärast, et sahraavid lihtsalt tahavad hääletada, osaleda demokraatlikel valimistel. on ju uskumatu tänapäeva maailmas näha, kuidas teatud pealinnad on justkui kaasosalised. Lääne-Saharas, Elajunis, kus leidsid aset need kahetsusväärsed juhtumid. me oleme seal umbes kahekümne minuti tee kaugusel Palmast Gran Canaria saarel tegemist on ju Euroopa Liidu territooriumiga seal. ja samuti neliteist miili vaid eraldab meid Gibraltarist ja ka teistest piirkondadest. on alla kirjutatud lepingule Polisario ning Maroko vahel. Polisario rinne on teinud suuri järeleandmisi selleks, et äh, selle lepingule ka alla kirjutati üheksakümne esimesel aastal. ÜRO missioon oli seal kohal selleks, et referendum organiseerida, kuid referendumit ei toimunud lihtsalt sellepärast, et Maroko seda ei tahtnud. Maroko lahkunud äh, kuningas üritas takistada seda protsessi ja tahtis eelkõige võita referendumit, sellepärast et tuhanded marokolased olid Marokost viidud elama okupeeritud territooriumile selleks, et nad öö, äh, äh, oleks vasta, vastasjõuks referendumil. aga kokkuvõttes ta lihtsalt ütles, et referendumit ei toimu ja ongi kõik. nii et me näeme siin ikkagi ju väga suurt vastuolu selle vahel, mis toimub Saharas ja näiteks, mis toimub praegu Lõuna-Sudaanis, kus Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus tahavad, et lepinguid, mis on kirjutatud alla Sudaani ning Lõuna-Sudaani valitsuste vahel, et neid järgitaks. ja seda õigeaegselt, samal ajal aga Lääne-Saharas on kõigest sellest möödas juba kakskümmend aastat seda sellepärast, et Julgeolekunõukogusse kuuluvad riigid on lihtsalt öeldud, et kui Maroko referendumit ei taha, siis referendumit ka ei toimu. Lääne-Sahara elanikud, me ei ole Maroko vastu, me oleme lihtsalt väike riik, tahame elada rahus ja me tahame, et Euroopa Liit meid aitaks selleks, et äh, seal valitseks rahu. ainuke riik Põhja-Aafrikas, kes ei tunnista oma naaberriikide äh, piire on Maroko, ei piiri Hispaaniaga ega Alžeeriaga ega ka äh, teiste riikidega. ja lausa viisteist aastat nõudis Maroko, et Mauritaania oleks osa nende riigist ja isegi osa Malist oleks osa Marokost. kui Maroko ei tunnusta oma naaberriikide piire, siis ei suuda me saavutada ka rahu millised väljavaated meil aga on? näiteks rahvusvaheline uurimiskomisjon, kes uuriks olukorda koha peal. Maroko saadab äh, lihtsalt kõik riigist välja. ja vastuseks siin lugupeetud parlamendiliikmete küsimustele selles osas, et kui palju on ohvreid, millised need arvulised andmed hetkel on milline oli Ella Juuni verevalamise tulemus. Lääne-Sahara valitsuse nimel ei saa ma öelda täpselt, mis juhtus. kujutagem laagrit, kus elavad tsiviilelanikud, rohkem kui kakskümmend kuus tuhat, isegi rohkem kui kolmkümmend tuhat inimest. kujutagem nüüd kõiki neid inimesi kell kuus hommikul äh, seisma silmitsi kümnete tuhandete Maroko sõjaväelastega ja lisaks sellele veel ka lisajõud, politseijõud, tsiviilelanikud põgenesid El Ayuni suunas ja nüüd neli päeva on kestnud tõeline repressioon inimesed ei ole tagasi pöördunud oma kodudesse, nad on jäänud teadmata kadunuks, ma ei tea, kas nad on elus, on nad surnud, seda ei saa keegi selgelt väita, isegi mitte need, isegi need ajakirjanikud, kellel oli võimalus viis, kolm, viimased kolm päeva olla Ella Junis, saadeti eile sealt välja. keegi ei saa midagi selget öelda, sellepärast et Maroko lihtsalt ei taha. Maroko lihtsalt on praegu äh, Äh, tegeleb äh, Sahravi elanike tapmisega ja keegi ei tea täpselt, mis toimub. ÜRO peab siiamaani Hispaaniat valitsevaks jõuks Lääne-Saharas, aga Hispaania ei saa nüüd öelda, et äh, seitsmekümne kuues aasta on möödas ja mingisugust vastutust meil ei ole. Hispaanias on nii, Hispaanial on nii moraalne kui ka juriidiline kohustus äh, tagada see, et äh, saharaavid saaksid teostada enesemääramisõigust ja ühtlasi, et läbi viidaks referendum. olukord on väga tõsine, nagu üks äh, araablasest äh, parlamendiliige ka ütles, eile alles Maroko jõud tungisid sisse kooli Asmaras, tegemist on etnilise puhastusega tahaksime kasutada seda võimalust, paraku rohkemaks mul aega ei ole, et kutsuda üles Euroopa Liitu mängima aktiivsemat rolli. me tahaksime, et nimetataks ametisse Euroopa Liidu eriesindaja meie piirkonda. selleks, et otse panustada konflikti lahendamisse. me tahaksime selget, tugevat poliitilist signaali, mis saadetaks Marokosse sest et Maroko enda huvides on see, et see konflikt ükskord lõpeks. tegemist peab olema demokraatliku konflikti lahendusega, tänu millele saaksid sahraavid ka teostada jällegi oma enesemääramisõigust. suur aitäh teile, härra esimees, võib-olla ma ei suutnud kõigile vastata, aga siiski suur aitäh! Äh, suur tänu ja vabandage, aga kahjuks ma pean nüüd järgmise viie sõnavõtusoovija osas ühe minutiga piirduma, mille, härra Milan Moon. suur aitäh, et siia on tulnud kohale Lääne-Sahara esindaja ja räägib oma äh, versioonist. mis juhtus laagris, kui räägiti laagri rahumeelsest laialiajamisest? Äh, olevat olnud ka äärmuslasi tsiviilelanike hulgast, milline on teie versioon, te rääkisite inimestest, kes on jäänud teadmata kadunuks ja nii edasi, ja tahaksin teada, kui paljud inimesed on mõrvatud Maroko relvajõudude poolt. kuidas näete teie mitteametlike läbirääkimiste toimimist New, New Yorgis praeguses konfliktiolukorras, aitäh! suur tänu! härra Parnjo, palun! austatud härra esimees, kõigepealt suur tänu selle eest, et ko-, korraldasite sellise, selle kuulamise sellise, nagu ta on. mida ma kahetsen, on see, et Alžeeria välisminister ei soovinud anda positiivset vastust teie ettepanekule, sest ma arvan, kui meil oleks olnud ka dialoog Alžeeriaga, mitte ainult Polisario rindega, siis see oleks olnud väga kasulik selleks, et rääkida võimalikest lahendustest selle väga delikaatsele olukorrale Lääne-Saharas. ma käisin alles hiljuti Ella Ayunis ja ma ei näinud seal äh, sellel hetkel koha peal äh, paraku seda, millest Polisario rinde esindaja rääkis, ma ei saanud seal laagris käia ja ma tahaksin teada, miks praegu ei ole olemas võimalust Äh, läbipaistvalt äh, ja täpselt paika panna, et Tindufi laagris, kui palju seal inimesi on. väga tähtis oleks see, et me teaksime täpselt, oleks võimalik loendada, kui palju inimesi seal on. ja samuti ma arvan, et me peaksime saama vastused ka küsimusele, miks ei ole olnud võimalust jätkata selle programmiga, mis puudutas äh, perekondade külastusvõimalusi ja lõpuks tahaksin ma esitada veel ühe küsimuse. ma olen kuulnud, et eile õhtul, et Mustafa Salma saadeti välja Mauritaaniasse ja saatis ta välja Polisario rinne. ja mind üllatab see väljasaatmine, et õiguslikust seisukohast ja humanitaarseisukohast ei vasta see sugugi eh, viiekümne esimese aasta Genfi konventsioonile. suur tänu, kolleeg Äh, härra Paarnio, palun. paluks ühte täpsustust. Alžeeria välisminister andis vastuse eile, aga te ei olnud eile kohal, äh, härra Komes, palun. Äh, austatud härra esimees saadikud on juba äh, saanud pärast seda rünnakut koha peal käia ja veel üks delegatsioon peaks minema Elajunni selleks, et informatsiooni koguda ja täpselt teada saada, mis seal toimi-, toimus Maroko peaks, Maroko peaks suutma öelda, mis on nende inimeste arv, kes on kas siis tapetud, vangistatud, kadunud. et ma ei saa sulgeda silmi eh, seoses selle konfliktiga, tegemist on konfliktiga, mis on otseselt seotud inimõigustega ja konfliktiga, mis leidis aset Euroopa Liidu äh, eh, läve me peame seoses sellega rääkima ka Lääne, Lääne-Sahara maavaradest, mida äh, soovivad kasutada Polisario rinne, ka Maroko äh, kalavarud, gaasivarud, naftavarud, aga ma arvan, et on täiesti kuritegelik, kui me jätkuvalt sulgeme silmad äh, sellega seoses, mis toimub Lääne-Saharas. näiteks võiks siin tuua Ida-Timori ja probleemid Indoneesiaga, aga lõpuks need inimesed said endale oma autonoomia ilma sõjalise sekkumiseta. ma paluksin, et te jääksite selle ühe minuti piiresse, mis teile on ette nähtud, sest me soovime ära kuulata ka härra Ultsaleki äh, vastused suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel, austatud härrad, et olete siin kohal ja räägite sellest väga keerukast olukorrast, mis ei ole sugugi mustvalge. dramaatilised sündmused, mille käigus inimesed on elu kaotanud. tundub, et need on ainult marokolased e, esmatähtis on see, et selle rahvaesindajad ei oleksid tõr-, tõrjutud neil on õigus enesemääramisele, aga kas te võiksite nõustuda muude vahenditega kui referendumi korraldamine? kui referendum osutub võimatuks. ja kui te olete nõus teiste võimalustega, siis millised oleksid need äh, muud võimalused või vahendid? teades, et te olete kinnitanud seda, et te olete rahumeelse ja õndsegule suunatud Magrebi poolt, siis ma kutsuksin teid üles mõtlema ka teiste võimaluste peale, kui referendum osutub võimatuks. lõpetuseks härra Panseri küsimused Magrebi delegatsiooni esimehe küsimus ja ma paluksin, et ka teie jääksite ühe minuti piiresse. suur tänu väga, tegemist on Polisario rinde esindaja külaskäigu näol väga tähtsa sündmusega. ja parlament soovib leida vahe, vastuse sellele küsimusele eh, seoses probleemiga, mis on juba väga pikka aega eh, kestnud. me peame läbi viima detailse uurimise ja peame leidma adekvaatsed lahendused sellele, tuginedes ÜRO poolt tehtule. me teame, milline on jõude tasakaal, jõudude tasakaal koha peal, me teame, milliste, millistes oludes, rasketes oludes elab äh, Sarawi rahvas. Euroopa Liit peab omapoolse panuse andma rahumeelsesse dialoogi ja ma tahaksin teada teie arvamust, et kas praegused läbirääkimised võivad anda tulemuse. kõigepealt peame me mõtlema regionaalse seisukohast selle konflikti peale ja me ei tohi kõrvale jätta ka Alžeeriat. teiseks, me peame on vaja lõpetada igasugune provokatsioon, ükskõik kelle poolt see tuleb. ja lõpuks ma olen igati nõus ja ma olen öelnud seda ka selle komisjoni esimehele, me peame äh, parlamendi delegatsiooniga minema koha peale, tagama selle, et aset leiaks dialoog, aga selleks on vaja seda, et kõik oleksid sellega nõus ja see delegatsioon peaks olema selline, kellel ei oleks mingisuguseid eelarvamusi seoses nende läbirääkimistega ja niimoodi saaksime me ka kaasa aidata Euroopa Liidu poolt selle konflikti lahendamisel. suur tänu, härra Pantseri, härra Utsalek, teil on viis minutit vastamiseks, palun cuáles son las suur aitäh! ühes küsimuses äh, räägiti sellest, et miks laager hävitati. selles just nimelt probleem seisnebki. tegemist oli rahumeelse meeleavaldusega, see kestis äh, rohkem kui kuu, selle organisaatorid ning äh, läbirääkijad Marokoga siis laagri läbirääkimisdelegatsioon. Neid süü-, süüdistatakse nüüd Maroko poolt kuu aega hiljem selles, et tegemist on kurjategijatega ja nad on äh, nüüd veetud sõjakohtu ette. Maroko valitsuse esindaja on öelnud meediakanalitele, et me peame läbirääkimisi oma vendadega, kes nõuavad sotsiaalseid õigusi ja seda täiesti õigustatult, aga nüüd Maroko on oma versiooni täielikult muutnud. nii et olukord on selline. nüüd läbirääkimistest. me ei peagi Marokoga läbirääkimisi, sellepärast et Maroko seda ei taha. Maroko ei taha läbi rääkida, Maroko tahab peale suruda autonoomse piirkonna idee, sellega on Polisario rinne nõustunud kahe tuhande kolmandast aastast peale kui ühe variandiga. härra Baker viis oma projekti ka ÜRO Julgeolekunõukogu ette, meie oleme öelnud, et meil ei ole eh, mingit probleemi autonoomiaga nõustumisega, kui tegemist on ühe variandiga aga Maroko tahab täiesti kõrvale jätta teised variandid, see tähendaks, et öelda praegu täna Lõuna-Sudaanile, et referendumil peate te hääletama ja ainukeseks äh, vastuse variandiks on see, et tahate olla osa Sudaanist üheksakümne esimesel aasta, üheksakümne esimese aasta referendum, millega, mille korraldamisega nõustus ka Maroko, tähendaks seda, et Lääne-Saharal oli valik äh, kas ta tahab olla iseseisev või olla osa Marokost. aga nüüd meil valikuvõimalust enam ei ole, Maroko tahab oma variandi peale suruda. me tahaksime osaleda dialoogis, aidata ÜRO-d, aga see dialoog tegelikult eriti kaugele meid ei vii, kui äh, on ikka veel riike, kes kaitsevad iga hinna eest Marokot. nüüd, kuna mina olen õppinud ka Prantsusmaal Prantsusmaa ülikoolides ja austan väga Prantsusmaad ja Prantsuse rahvast, teil on tohutu ajalugu. Alžeeria ministrit täna siin ei ole. ja kui me nüüd äh, paluksime Alžeeria ministrile, et ta siia tuleks, siis äh, peaksime paluma ka, et Anne-Marie Aliot ka samuti siia kohale tuleks. nii et ütlen selle selgelt välja Alžeeria on alati toetanud Polisario rinnet ja toetab meid ikka veel, nagu samamoodi, nagu ta tegi seda Namiibia ja teiste riikide puhul, kõikide vabadusliikumiste puhul. toetas ka Palestiina rahvast ja toetab äh, neid edasi, sest tegemist on Alžeeria seisukohtadega. Alžeerial on piir, ühine piir nii Maroko kui Lääne-Saharaga ja tegemist oleks justkui olukorra, kui Prantsusmaa ei oleks öö, äh, nõus sellega, et mõni naaberriik okupeerib mõnda teist riiki. tegemist on siin põhimõttelise küsimusega inimõiguste ja enesemääramisõiguse osas. miks ei ole loetud, miks ei ole toimunud äh, rahvaloendust? Maroko kui Maroko paneb peale veto siis olukord blokeeritakse. nii et Maroko on ähm, täielikult blokeerinud praegused läbirääkimised, nüüd äh, politseiniku lugu, kes on lihtsalt politseinik, ta ei ole ei Polisario politseinik ega ka Alžeeria politseinik. politsei tegeles lihtsalt show'ga, öeldes, et Polisario vangistas ta ja mitte sellepärast, et ta on öelnud, et äh, tema on autonoomia poolt, vaid sellepärast, et tegemist on politseinikuga, nii et kujutagem nüüd ette, et Prantsusmaa politseinik läheb Prantsusmaaga sõjajalal olevasse riiki ja üritab teostada oma politseiniku, täita oma politseiniku ametikohustusi äh,. aktsepteerida ta oli nõus minema Mauritaaniasse ja HCR ehk siis põgenike kõrge volinik saatis ta Mauritaaniasse ja ütles, et te võite, võite tulla ja rääkida oma perekonnaga ja kui tema naine või kui teie naine ja teie lapsed soovivad teiega, teiega koos minna või lahkuda, jah, et nende külaskäikude osas ei ole Polisario rindel mitte mingisuguseid probleeme. Te olete kõik teretulnud Äh, sellesse piirkonda, Sarawi laagritesse. kõik inimesed on teretulnud sinna, aga me sooviksime seda, et Euroopa Parlament ko-, äh, paneks paika delegatsiooni ja tuleks sinna nendesse laagritesse. Te tuleksite koha peale ja vaataksite Alajuni Ismarasse ja et, äh, et te saaksite koha peal ise vaadata, rääkida perekondadega. ma, härra esimees, ma tean, et ma pean lõpetama, aga ma tahaksin proua Kom-, Komesile öelda seda, et me täname Portugali ja ma ütlesin seda äh, ka härra Aniesile, et, et seoses Timoriga tegi Portugal seda, mis oli tema kohus. ma, me tahaksime, et Hispaania nii siin kui ÜRO-s ütleks, et nad sooviksid, et referendum võimalikult kiirelt korraldaks referendum on ainuke võimalus. siin lugupeetud parlamendisaadik esitas mulle küsimuse, et kui referendumit ei saa organiseerida, et mis siis saab, aga miks ei saa seda organiseerida? räägin teile siin ühe anekdoodi, Maroko äh, rääkis autonoomiast, paneme selle hääletusele, ühelt poolt nad ütlevad, referendum on juba aegunud, seda enam organiseerida ei saa, aga samal ajal ta ütleb, et nende endi äh, variandist, variandi üle saab küll hääletada, aga miks nii? miks peaks sahraavid olema ainsaks rahvaks maailmas, kellele ei anta võimalust teostada oma hääletusõigust? miks? Öeldakse, et tegemist on väikeste eh, riikide, et tekib järjest rohkem väikseid riike, aga tegelikult on Lääne-Sahara ju Aafrika Liidu eh, asutajaliikmeks ja geograafiliselt on see üks suuremaid ÜRO eh, suuremaid kui Euroopa, kui ÜRO liikmesriigid, suurem kui Kariibi meresaared ja isegi suurem kui mõned riigid Euroopas, nii et me tõesti ei saa aru, miks ühtede jaoks on see väga hea, kui olla väike riik, aga teiste jaoks on see kuidagi jälle halvem. Maroko ja referendum. jah, härra esimees, te katkestasite mind, aga ma sellega siis lõpetan. suur tänu tutti suur tänu. mul on väga kahju, et meil ei olnud rohkem aega äh, räägimaks detailselt kõigist nendest äh, teemadest. aga tänasel koosolekul me kohtume teiega, kohtume Maroko äh, välisministriga ja kõike seda vastavalt meie esialgsele kavale, mis me paika panime ja paraku ei ole meil võimalik pikemalt siin äh, arvamusi vahetada, aga me kindlasti kuulsime vastastikku väga paljudki väga huvitavat ja kasulikku ja kindlasti me jätkame tulevikus ka omavahelist koostööd.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 omologo ROIC. Bene, grazie per eh, la velocità con cui lascerete il eh, campo. palju tänu siis nüüd kõikidele, et te olete nii kiiresti ümber paigutunud. me saame nüüd jätkata oma tööga. meie aeg on piiratud. meil on nüüd komisjoni esindaja ja delegatsioon vist tegeleb Iraagi küsimustega, ma paluksin siia ette tulla. Neil, meile on tulnud esinema ÜRO peasekretäri eriesindaja Iraagis, härra Ed Melkart, Melkert see on suurepärane võimalus temaga kohtuda, arvestades Iraagis toimuvaid arenguid. Jalal Talabani sai kahe nädala eest parlamendi kinnituse oma ametis, president eh, on andnud ülesandeks eh, moodustada uus valitsus Ayad Alalavist on saanud parlamendi president. see on siis praegu Iraagis valitsev olukord lühidalt. see annab alust optimismiks, kuigi teatud kahtlusi veel on. juba on valimistest üheksa kuud möödunud me loodame, et Iraagis saavutatakse stabiilsem olukord. riik on juba väga palju kannatanud. Iraagi stabiliseerumine on kõikide rahvaste huvides. Ameerika vägede lahkumine on ette nähtud suveperioodiks me loodame, et siin ei kerki esile eh, ületamatuid probleeme. me loodame, et Iraagi enda institutsioonid tulevad toime nende ees seisvate ülesannetega. Iraagi olukord on väga mitmes valdkonnas väga keeruline. Eh, siin on tehtud ÜRO poolt juba väga palju, ka Euroopa liit on panustanud üle miljardi euro mitmesugustesse projektidesse Iraagis. Euroopa Liit on sõlminud partnerlus- ja koostöölepingu Iraagi valitsusega. parlamendil on parlament on mm, koostamas raportit Iraagi olukorra kohta, sellega tegeleb härra Mauro. me ootame huviga härra Melkerti sõnavõttu ma sooviksin tänada siinkohal ka kõiki ÜRO ja Euroopa Liidu esindajaid, kes on andnud oma panuse Iraagi arengusse. sõna saab härra Melkert. suur aitäh, härra esimees suur aitäh teie lahkete sõnade eest ka minu kolleegide osas, kes tõepoolest endiselt töötavad väga rasketes tingimustes Iraagis. tegemist on olukorraga, kus järk-järgulist edasiminekut on märgata, kuid samas tagasilöögid leiavad ikka ja jälle aset. Iraak on jõudnud väga olulisse etappi oma arenguteel ja mul on suur rõõm täna siin olla ja jagada teiega mõningaid fakte Euroopa Liitu ning selle liikmesriigid kindlasti jätkavad oma aktiivset osalemist Iraagi ülesehitustöös, rahva, vabandust, Iraagi riigi olukorra normaliseerumist ka rahvusvahelisel areenil ning samuti jätkab Euroopa Liit kindlasti integratsiooni edendamist terves piirkonnas ja ka äh, suhtlemist Euroopa Liiduga alustuseks tahaksin teha paar märkust selle kohta, mis on toimunud poliitikas viimase aasta jooksul. Need sündmused said alguse aasta tagasi valimisseaduse heakskiitmisega, pärast väga pikka ja keerulist protsessi lõpuks jõuti kokkuleppele valimisseaduse osas, tegemist oli väga olulise sammuga edasi sest et põhimõtteliselt võimaldas see äh, minna üle ühelt äh, vabalt valitud valitsuselt järgmisele, sest et neli aastad tagasi ju valimised toimusid ilma, et tegelikult Ameerika Ühendriigid oleksid äh, eriti selles protsessis osalenud. tegemist on suveräänse poliitilise protsessiga Iraagis ja see kujutas ennast, endast äh, loomulikult äh, väga suurt sammu edasi, räägin siis endiselt valimisseaduse heakskiitmisest. nüüd järgnes valimiskampaania, mis oli avatum kui ei kunagi varem leidis aset ka siiski teatud rida intsidente, millele tuli tähelepanu pöörata, kuid need ei mõjutanud kuidagi valimistulemusi valimiste päeval. kuuskümmend kaks kuni kuuskümmend kolm protsenti rahvastikust osales valimistel, see määr on silmatorkavalt kõrge häälte ülelugemise protsess võttis äh, üsna palju aega, kuid see põhines äh, täiesti õigel protsessil, tulemused olid usaldusväärsed, kuigi äh, hääletustulemused apelleeriti ja häälet tuli uuesti läbi lugeda ja seega läks veel aega, enne kui äh, kuulutati välja lõplikud hääletustulemused. nüüd sellest hetkest peale hakkas, äh, sai alguse pikk protsess valitsuse moodustamiseks, tegemist on pretsedenditu juhtumiga Iraagi ajaloos, tegemist on täiesti äh, suveräänse protsessiga jällegi äh, seda organiseerivad peamised poliitilised jõud, kes Iraagi parlamenti valiti ja siiamaani see protsess ei ole veel lõpule jõudnud, kuigi äh, tõesti pean siin sõnadega ettevaatlik olema, aga mul on tunne, et me oleme lõpliku lahendusele, lõplikule lahendusele üsna lähedal. ja me eeldame, et praegune peaminister härra äh, Maliki, kellel praegune president härra Talabani palus moodustada valitsuse, suudab ka valitsuse moodustada, läbirääkimised on käimas. arutatakse mitmeid olulisi küsimusi, mis oli osa kõikide peamiste erakondade valimisprogrammist, tulid küsimused mis on laual juba novembri algusest peale. teiselt poolt valitakse ka kandidaate erinevate ministrite ametikohtadele. paljud inimesed on äh, küsinud, et miks see protsess on nii pikale veninud. kindlasti on Iraagi sisemine olukord takistanud edasiliikumist tegemist äh, on ju riigi ülesehitamisega, majanduskasvu aluste loomisega, vaesusevastase võitlusega, on äh, väga suured ulatuslikud prioriteedid. kuid samas ilmselt äh, inimesed teavad ka seda, et sellisele valitsuse moodustamisele protsessile äh, ei ole ka mingisugust pretsedenti Iraagis. ja peamine saavutus seisnebki selles, et kõik erakonnad on ühinenud selle põhiseadusliku protsessiga selleks, et tagada, et valitsus ühel päeval ka moodustatakse. tegemist on loomulikult spekuleerimisega, kui nüüd rääkida sellest, et milline äh, millised on erinevused uue ning eelmise valitsuse vahel, tegemist on ju tegelikult üsna järjepideva lähenemisega seisukohtade osas, mida on juba väljendatud või mida tulevikus väljendatakse. me eeldame, et sunni esindatus kindlasti suureneb võrreldes varasemaga ma eeldan, et parlamendi liikmed kindlasti mängivad ka olulisemat rolli suhtlemises valitsusega ja ühtlasi eeldan ma, et kuigi see ei ole veel päris detailselt kindlaks määratud, siis nii-öelda riiginõukogu peamiste poliitikate jaoks äh, saavad endale ka peagi juhid ja kindlasti äh, peamistest erakondadest pärit juhid tagavad parema tasakaalu, kui me oleme näinud viimastel aastatel, aga nagu ma ütlesin, et tegemist on spekuleerimisega, lihtsalt äh, minu ootustega, raske on muidugi öelda, et milliseks tegelikult selle protsessi tulemused kujunevad. kokkulepe selles osas, et nüüd moodustada uus valitsus kindlasti mõjutab oluliselt julgeolekut äh, Iraagis. julgeolekualane olukord on paranenud võrreldes äh, väga mustade aastatega kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse ja osaliselt ka kaks tuhat kaheksa, kuid ometigi intsidentide arv ning nende inimeste arv, kes on hukkunud, see ei ole võrreldes kahe tuhande üheksanda aastaga kahe tuhande kümnendal aastal oluliselt muutunud ja see loomulikult on endiselt üsna murettekitav. on ka vaatlejaid, kes ütlevad, et Iraagi julgeolekujõudude mm, võimekus on kasvanud jällegi tegemist on väga olulise alusega selleks, et valmistuda olukorraks, mis tekib kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. nimelt siis, kui vastavalt kahepoolsetele lepingutele, kokkulepetele Iraagi valitsuse, ÜRO ning Ameerika Ühendriikide vahel on äh, ette nähtud, et äh, Ühendriikide relvajõud ka Iraagist lahkuvad. üks äh, murepunkt julgeoleku osas, eriti hiljuti, äh, puudutab vähemuste olukorda, sealhulgas äh, kristliku vähemuse olukorda Bagdadis ja mujal. ja minuni on jõudnud info ka äh, selles osas, et äh, ka Euroopa Parlament on äh, võtnud sõna vähemuste osas Iraagis, kindlasti tuleks leida viis iraaklastega koostööd teha nii palju kui võimalik. julgustav on ka see, et Iraagi esindajad on võtnud arutusele ka vähemuste küsimuse ja üritame nendega koostööd teha selleks, et vähemuste olukorda ja nende esindajate olukorda Iraagis parandada. loomulikult kui võtta arvesse seda kõike, mis on juhtunud kahe tuhande kolmandast aastast peale, siis sellel on ka negatiivseid mõjusid, nimelt Iraak peab ikka veel Äh, hakkama saama tohutu majanduskasvu vajadusega, samuti on suur vajadus ähm, siseriiklike ning välisinvesteeringute järele. ma ei hakka detailsemalt sellest siin enam rääkima, aga me loodame, et kui julgeolekualane olukord on parem ja poliitiline olukord on stabiilsem, ja on ka olemas valitsus, kes suudab oma programmist kinni pidada, siis aasta kaks tuhat üksteist saab olema produktiivsem. ja nüüd lõpetuseks kaks märkust, mis puudutab ÜRO rolli ning Euroopa Liidu rolli. ÜRO roll põhineb Julgeolekunõukogu resolutsioonidel eriti resolutsioon tuhat seitsesada seitsekümmend kahe tuhande seitsmendast aastast, neil on mandaat abistada vali-, Iraagi valitsust nende palvel, selleks, et tagada inimõiguste kaitse, et seista hea poliitiliste protsesside eest ning ühtlasi aidata ka humanitaarvaldkonnas äh, ja arengupoliitika väljatöötamisel. koostööd tehakse ka kodanikuühiskonnaga aga poliitilise kokkuleppe aluseks Julgeolekunõukogus on ikkagi see, et me tegutseme vaid siis, kui Iraak seda palub. tulevikus tahame keskenduda nendele poliitilistele protsessidele, mis loodetavasti edendavad stabiilsust, stabiilsust vaidlusalastes piirkondades, see sõltub kõik kurdide ja araablaste vahelistest läbirääkimistest, ühtlasi tahaksime parandada Iraagi ja Kuveidi äh, vahelist suhtlemist ja teha lõpp seitsmendale peatükile, mis puudutab sanktsioone, sest ikka juhtub, et Iraak oleks justkui tagasi pöördunud üheksakümnendasse või üheksakümne esimesse aastasse ja ühtlasi tahaksime toetada muudatusi põhiseadusesse, mis tuginevad hiljutistel muudatustel. tahame ka viia läbi regulaarselt hindamisoperatsiooni inimõiguste järgimise osas ja kindlasti tuua päevavalgele ka inimõiguste rikkumised ja selles raamistikus me peame järelevalvet ka Ashrafi laagri üle kohtume regulaarselt valitsuse esindajatega selleks, et üritada säilitada võimalikult head olukorda selles raagli, laagris põhinedes eh, peamistel põhimõtetel, mida me ikka ja jälle Iraagi valitsusele meelde tuletame. ja nüüd Euroopa Liidu rollist. loomulikult oleme väga rõõmsad meie koostöö üle Euroopa Parlamendi delegatsiooniga ja mitmete liikmesriikidega, me loodame, et Euroopa Liit jätkab oma öö, tööd kahepoolses koostööraamistikus Iraagiga, see kõik on väga tervitatav ja ma usun, et kui me räägime siin energiapoliitikast, majandushuvidest ja Äh, tugevama demokraatia äh, levitamisest, demokraatlike põhimõtete levitamisest, siis Euroopa Liidul on siin kindlasti väga hea positsioon. ja kindlasti koostööd selles suunas ka süvendatakse, suur aitäh! Meeker, la parola al kolleega Stevenson, che il presidente della delegatsiooni per le relazioni con l'Iraq, si può stare nei due minuti. ma tänan selle väga huvitava eh, sõnavõtu eest härra Stevenson, palun, Iraagi delegatsiooni esimees. suur aitäh härra esimehele, et see koosolek on korraldatud äh, koos äh, härra Melkertiga, mina esindan äh, Iraagi delegatsiooni Euroopa Parlamendis ja tahaksin meie delegatsiooni nimel öelda, et meil on, tunneme tõesti väga suurt austust teie töö vastu, teie töö on väga keeruline, nii keerulistes tingimustes ja väga hindame seda, mida te teete. nagu te teate, loodi meie delegatsioon kahe tuhande kaheksanda aasta veebruaris. tegemist oli ajutise delegatsiooniga kuid pärast eelmise aasta valimisi sai meist äh, alaline delegatsioon. ja see näitab selgelt seda, et me soovime edasi arendada koostööraamistikku Iraagiga. nagu härra esimees juba ütles, on Euroopa investeerinud kahe tuhande kolmandast aastast Iraaki üks koma üheksa miljardit eurot, seda siis Iraagi ülesehitamisse ja me oleme seda teinud, sest et me tõesti loodame saada sellest, selle summa eest midagi tagasi rahu ja stabiilsuse osas. miljonid inimesed pidid ju põgenema naaberriikidesse Iraagist ja me nüüd loodame, et lõpuks ometi tunnevad ennast piisavalt kindlaks, kindlalt, et kodumaale tagasi pöörduda ja me loodame, et lõpeb ka mm, keeruline olukord äh, suhetes naaberriikidega, sealhulgas Iraaniga, loodame, et uus valitsus suudab selle probleemi lahendada. nüüd vähemuste küsimusest, loomulikult vähemuste kaitse on kõikide huvides, me tahaksime, et uus valitsus äh, ei Äh, läheneks ähm, Iraag-, oma riigi küsimusele vähemuste põhiselt äh, ja see ei puuduta mitte ainult kristlasi, vaid ka teisi vähemusi. viimastel kuudel, nagu te ilmselt teade, teate, härra Melkert, äh, kiitsime Strasbourgi täiskogul heaks parlamendi resolutsiooni, mis rääkis surma nuhtlusest ning Iraagi kristlaste olukorrast mõistsime hukka Tariqa Sisi ning kahe teise ametnikule määratud surmanuhtluse ja mõistsime hukka Iraagis surmanuhtluse kasutamise, samamoodi nagu mõistame seda hukka ka teistes liikmesriikides, teistes riikides, vabandust. nelisada üks liiget kirjutasid alla Ashrafi teemalisele resolutsioonide, resolutsioonile ja väga tore, et te seda mainisite ka oma sissejuhatuses äh,, meile valmistab suurt muret see, et Ashrafis ei ole äh, arstiabi, et äh, me, meditsiinilisel personalil ei ole ligipääsu väga haigetele inimestele, et äh, laagrite ümber on sada nelikümmend kõlarit, kus kakskümmend neli tundi tuleb propagandat ja see on tõesti psühholoogiline piinamine ja tõeline nende inimeste inimõiguste rikkumine nii et tahaksime tõesti teid kutsuda üles üritama abistada neid inimesi võimalikult palju. ja minuni on jõudnud ka kuulujutud, mida ei ole küll kinnitatud, aga et Iraagi äh, armee valmistavat ette rünnakut Ashrafi laagrile ja siin Euroopa parlamendis loomulikult oleme sellise aktsiooni vastu ja me loodame, et teie, härra Merkelt, suudate samuti anda panuse selleks, et ära hoida nii hull inimõiguste rikkumine. palju tänu, härra Stevenson ja nüüd kaheks minutiks saab sõna härra Mauro, kes koostab raportit Iraagi kohta. jah, palju tänu, ma usun, et siin on juba väga palju olulisi teemasid puudutatud, aga mul on kaks olulist küsimust veel. see puudutab puudutab ähm, valitsuste rolli Iraagi stabiliseerimisel. ma sooviksin kuulda siin härra Melkerti arvamust äh, ja samuti sooviksin teada, kuidas äh, panustab ÜRO Iraagi stabiliseerumisse äh, samas eh, on väga suuri probleeme terrorismiga. Eh, siin on tegemist nagu eh, topeltmänguga. praegu ei saa seda enam varjata võtta. Äh, kogu rahvusvaheline üldsus näeb, milline on tegelik olukord ja siin on vaja võtta selge seisukoht. Äh, oluline on ka kristlaste küsimus, siin ei ole kõne all mitte ainult vähemuste õigused, äh, sajad tuhanded inimesed on kodudest välja aetud. tegemist on olukorraga, mis ei võimalda tegelikult saavutada stabiilset olukorda riigis kristlaste külades on väga palju probleeme. milline on ÜRO strateegia? ka, kuidas kavatsetakse luua korda? kas äh, on ka võetud seisukoht selle suhtes, et Iraak tahab äh, kõik kristlased koondada ühte kohta kokku. palju tänu, härra Mauro ja sõna saab vastuseks härra Melkert. Uh, suur aitäh teile, härra esimees, tahaksin tänada härra Stevensoni ja tema delegatsiooni huvi eest, mida te näitate üles Iraagis toimuva osas. on väga oluline see, et Euroopa Parlament pidevalt näiteks, et on huvitatud sellest, mis Iraagis toimub ja ma ootan huviga ka edasist koostööd teiega. loomulikult oleme võtnud teatavaks kõiki neid muresid, mida te olete väljendanud, eriti seoses olukorraga Ashrafi laagris. UNAMil on mandaat pidada järelevalvet Ashrafi laagri üle, kord nädalas seal käiakse, räägitakse ähm, laagri elanikega anname teada oma vaatlustest, ühtlasi ka oma muredest ja sellest, mida peaks muutma, seda, selles osas räägime Ashrafi komiteega, tegemist on ministeeriumite vahelise komiteega, kes tegeleb Ashrafi küsimusega. ühtlasi on meil kakskümmend neli tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas võimalik pidada sidet ka laagri elanike juhtidega. Neil on võimalik alati meiega ühendust võtta ja vajadusel nad meiega ka ühenduvad. kui tekib mingi problemaatiline olukord, siis meid teavitatakse sellest, kohe anname teada sellest võimuorganitele ja loomulikult me ei varja oma öö, muresid, kui öö, meil peaks selles põhjuks olema, põhjust olema, näiteks te rääkisite kõlarite probleemist ja mina olen täiesti nõus sellega, et nendel kõlaritel ei ole nüüd küll mingisugust mõistlikku eesmärgi, eesmärki. ja algusest peale oleme nõudnud, et Iraagi valitsus seisaks hea selle eest, et need kõlarid sealt eemaldataks. nii et see on vaid üks paljudest näidetest selles osas, kuidas me kasutame võimalikult hästi oma äh, võimeid selleks, et äh, kaitsta põhiõigusi ja inimõigusi. tegemist on äh, täiesti humanitaarvaatenurga lähenemisega. Iraagi valitsusel on loomulikult endal vastutus selle osas, kuid omalt poolt oleme edendanud suhtlemist Iraagi valitsusega ja ka võimalikult paljude teiste valitsuste esindustega Bagdadis selleks, et kas me ühiselt ei saaks seda probleemi lahendada, tegemist on tõesti väga problemaatilise äh, situatsiooniga. ja loomulikult ootame huviga ka teie arvamusi selles osas. nüüd ähm, sellest, millest rääkis härra Mauro. Te ilmselt teate, et ÜRO esindajal on raske kommenteerida erinevate liikmesriikide rolli võrreldes teiste liikmesriikidega ja seega tahaksin piirduda sellega, et öelda, et meie mandaadi alla käib ka Iraagi ning naaberriikide vahelise suhtluse edendamine, kuid seda loomulikult põhinedes konstruktiivsusel, see on ka Iraagi enda huvides ja ka terve piirkonna huvides. nüüd, mida me oleme märganud poliitilistes protsessides, tõsi on see, et suhtlus on tihe, paljud Iraagi poliitikud on käinud piirkonna riikide pealinnades ja ka piirkonna teiste riikide valitsused on teinud avaldusi Iraagis toimuva kohta. tegemist äh, võib tõesti olla osa ka konstruktiivsest lähenemisest, sest et Iraagi ajaloost me ju näeme, et Iraak on alati olnud väga aktiivne, suheldes äh, oma naaberriikidega. teatud tasakaal tundub, et on paigas äh, Äh, selles osas, kuidas erinevate naaberriikide tegevus Iraaki mõjutab, see on ka viinud Iraagi praeguse olukorrani ja loomulikult äh, ÜRO poolt me alati julgustame kõiki naaberriike osalema selles konstruktiivses positiivses ülesehitusprotsessis, selleks, et tagada parem julgeolekualane olukord, äh, soodustada majanduskoostööd Te rääkisite kristlaste vähemustest, loomulikult võtame kõik selle teatavaks, mis te ütlesite, peame sidet kõigiga, sealhulgas ka president Talabaniga. Ninuas oleme loonud ka vähemuste kaitse äh, komitee, arutame seda ka Iraagi valitsuse esindajatega ja loomulikult oleme täiesti nõus sellega, et tuleb leida viis, kuidas kristlased saaksid täisväärtuslikult osaleda Iraagi äh, ühiskonnas. Iraagis on alati kõik erinevad vähemused teadnud, kuidas äh, elada üheskoos ja vaid viimastel aastatel on see ohtu pandud. Uh, proua Koomes üheks minutiks, palun suur aitäh, tahaksin tänada härra Melkertit ja ka tema eelkäijat teie pingutuste ees ja tahaksin esitada paar küsimust. esiteks, kas Euroopa Liit äh, on hoolimata julgeolekuprobleemidest äh, ikkagi võimeline ka ringi liikuma äh, Iraagis, sest et kahe tuhande kaheksandal aastal äh, Äh, see nii ei olnud, kas ikkagi meil on juba ka öö, ähm, omaenda äh, hooned? kas olete suutnud äh, projekte ellu rakendada vastavalt õigusriigi põhimõtetele, eriti Siseministeeriumis, mis oli vast kõige problemaatilisem ja nüüd ka suhtlemisest vabaühendustega äh, ükskõik milliste vabaühendustega, ka Euroopa Liidu omadega ja nüüd kaubandusaspektidest. Äh, Prantsuse kaubandusminister käis seal hiljuti ja tahaksime teada, mida see selle sees endaga kaasa tõi ja samuti äh, gaasimaardlad, mis on sellest saanud? minuto. Grazie, signor presidente härra Arlaki üheks minutiks, palun. paar küsimust, esimene neist puudutab äh, kristlasi ja nende tagakiusamist Iraagis. kas tegemist on ainsa äh, usulise äh, vähemuse tagakiusamisega Iraagis või on tegemist äh, osaga suuremast protsessist. ja miks selline vägivallalaine nüüd praegu on äh, usuliste vähemuste vastu tekkinud ja mitte varem ja teiseks äh, riigi ülesehitusprotsess. me ei ole eriti rahul sellega, kuidas äh, rahvusvahelist abi kasutatakse Afganistanis ja tahaksin teada, kas Iraagis on olukord samasugune korruptsiooni ja skandaalide osas. ja nüüd hiljutine vägivalla kasv Iraagis kas see on seotud äkki politseijõudude väljaõppega või on see seotud mingite teiste teguritega? palun, härra Landsbergis üks minut äh,. Merci, president äh,. Eh, mis te suur aitäh! lugupeetud eriesindaja, küsimus puudutab ÜRO-d Euroopa Liit just kiitis heaks resolutsiooni, mis puudutab Ashrafi laagrit, kutsudes üles ÜRO-d kaitsma tuhandeid inimesi Ashrafi laagris, kes on seal põhimõtteliselt lihtsalt piiramise, piiramisrõngas. nüüd äh, neid peaks tunnustama äh, rahvusvahelise kaitse saajatena, nad on kannatanud terrori all, näiteks see kõlarite küsimus neid röövitakse, tapetakse. ameeriklased lahkusid äh, hoolimata sellest, et enne oli jõutud kokkuleppele nende kaitsmises ja Iraak on äh, selle laagri vastu, äh, olles löönud siin osas käed Iraaniga. nüüd ÜRO usaldusväärsus, kas ÜRO on ikkagi täielikult pühendunud sellele küsimusele, mida on teil plaanis teha selleks, et vältida Darfuri sarnast ähm, tragöödiat ja et vältida ka ÜRO ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide täielikku häbistamist. kas Iraagi valitsusele on ka teada antud, mis saab siis, kui sellise verise silmakirjalikkusega jätkatakse? nii et milline on teie vaatenurk sellele, härra ÜRO erisindaja? sõna saab proua Poskur. Dank u wel, voorzitter. Uh, welkom in deze commissie, meneer Melkert, landgenoot. Palju tänu, Äh, härra Melkart, austatud kolleegid, mul on paar küsimust. et te rääkisite kristlaste olukorrast ja ütlesite, et valimised kulgesid hästi, et, et kaitstakse vähemusi, tagatakse demokraatia, äh, aga samas otsivad iraaklased varjupaika mujalt kuidas uus valitsus kavatseb olukorda lahendada? kui luuakse uus valitsus, siis räägiti väga paljudest küsimustest, mida ka konkreetselt kavatsetakse. ja teine küsimus puudutab äh, varjupaigapoliitikat, seda ka Euroopas. Te rääkisite, et olukord Iraagis on muutunud turvalisemaks, aga milline on olukord tegelikult? Äh, tänan, proua Põskur, ütleb juhataja. härra Vidal Quadras, palun suur aitäh, härra esimees, suur aitäh härra Merkertile ettekande eest siin komisjonis, see on väga ajakohane, loomulikult soovime talle tema missioonil Iraagis palju edu. mina tahaksin rääkida väga konkreetsest punktist, siin mitmed liik-, liikmed on sellele juba tähelepanu pööranud, see puudutab põgenikelaagri Ashrafi praegusel hetkel, härra Melkert, olukord Ashrafi põgenikelaagris on väga tõsine, takistatakse ravimite saatmist laagrisse, samuti toiduainete saamist, inimesi piinatakse psühholoogiliselt sajakonna kõlaritega, takistatakse pereliikmete sisenemist laagritesse rikkudes igat moodi kokkulepet, vastavalt millele peaks neid inimesi kohtlema nagu kõiki teisi, millega nõustusid äh, Iraagi võimuorganid siis, kui nad selle kohustuse selle laagri eest hoolitseda endale said. nüüd tahaksin ikkagi juhtida härra Melkerti tähelepanu sellele, et järgmistel päevadel võib leida aset hullem rünnak järgmiste päevade jooksul kui see, mis leidis aset eelmise aasta juulikuus. sada, sajad inimesed peeti kinni, mitmed inimesed said surma. nüüd, kui selline rünnak jälle toimub, siis lihtsalt leiab aset täielik verevalamine, nii et tahaksin paluda härra Melkertit, et te looksite eh, meeskonna kes elaks kohapeal laagris ja loomulikult ähm, koalitsioonijõudude kaitse all annaksid teada sellest, mis seal toimub, sellepärast et me riskime ikkagi sellega, et leiab aset tõeline verevalamine selles laagris. palju tänu, härra Maier, üheks minutiks. suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada härra Melkertit paraku ma teid ei näe või e-, vähemasti ennem ei näinud, sellepärast et minu vaatevälja takistas siin üks kaameraga, nüüd see juba siit ka liigutati. nüüd loomulikult viimased kaheksa kuud oleme me kõik oodanud äh, seda, et nüüd lõpuks äh, Nuri Al-Maliki ka valitsuse moodustaks ja tundub, et detsembri alguses on valitsus ka moodustatud. Äh, minu küsimus oleks järgmine, kas selline äh, Äh, Liibanoni tüüpi äh, valitsus, äh, mis võtab arvesse erinevaid vähemusi ja nii edasi, mis tegelikult Liibanonis on olukorra pigem Iraagi sarnaseks muutnud, on nüüd see kõige kohasem selline etnilisel ähm, et,, et, etnilisel põhimõttel põhinev valitsus. Te ju teate, et tsiviilelanike hulgas on olukord endiselt väga kehv ja mind üllatas väga see, mida ütles Alma Ligi oma ühes esimestest avaldustest. see rääkis äh, isegi seisukohtadest, mis lähevad kaugemale kokkuleppest äh, Ameerika Ühendriikide jõududega, tema eelistab seda, et äh, välisriikide relvajõud lahkuksid Iraagist kohe per favore, grazie. suur aitäh, kümme minutit. Äh, kümme minutit vastamiseks, palun. suur tänu, härra esimees. alustan viimastest küsimustest, mis tõstatati, ma ei saa kommenteerida seda, mida ütles äh, peaminister härra Maliki, see on tema enda vastutusalas nüüd üldisest humanitaaralasest olukorrast Iraagis, ma arvan, et siin tuleb ikkagi vahet teha erinevate riigipiirkondade vahel. erinevused on üsna suured, näiteks põhjapoolne öö, osa, samuti Kurdistan, on ka teisi Iraagi piirkondi, mis põhimõtteliselt on turvalised, kuigi seal leiab aset samuti intsidente, on aga piirkondi, kus äh, igapäevaselt leiab aset äh, intsidente, äh, Mosul, Bagdad ja ka teised. loomulikult võrreldes väga mustade aastatega on olukord paranenud, loomulikult peab ikkagi veel edasi olukorda parandama üldiselt ei ole õige väita seda, et Iraak on äh,, ei ole turvaline, aga on siiski piirkondi, mis on problemaatilisemad kui teised. proua Poskurt äh, sellest ka rääkis, nüüd kui vaadata nende inimeste olukorda juhtumhaaval, siis just nimelt see tundub olevat kõige sobivam lähenemine äh, põgenike osas. ja öö, äh, nagu me teame, kujutab endast suurt probleemi Iraagis praegu sisepõgenike probleem. tahaksin olla ettevaatlik, kui võrrelda Iraagi poliitilisi arenguid Liibanoni omadega, ma saan täiesti aru, miks see küsimus tõstatati, aga Iraagi poliitikas toimuv läheb siiski kokku pigem sui generisega ja lõppkokkuvõttes oleme ikkagi väga varajases etapis põhiseadusealases töös ja ei ole isegi täiesti selge, milliseks kujuneb äh, valitsuse moodustamise protsessi lõpplahendus, ehk siis aeg näitab tahaksin tänada härra aseesimeest Vidal Quadrast, kes on väsimatult tegelenud nii oluliste küsimustega ja tahaksin temale veel kord üle kinnitada, et palved, mis on olnud teiepoolsed ja tulnud ka teie kolleegidelt, neid võetakse kõiki väga tõsiselt, tegemist on järelevalvetöö alustega, mida me üritame teha võimalikult hästi, kuid siiski äh, kuulasin siin ka härra Landsbergist. et UNAMI vastavalt meie mandaadile, tema tegevus on üsna piiratud, juhindutakse peamistest äh, inimõiguste instrumentide põhimõtetest, siin mingisuguseid kompromisse teha ei saa, teeme ka tihedat koostööd ähm, põgen-, põgenike ähm, ülemkomissariga, kes järgib äh, inimõiguste rikkumise, rikkumisi, peame pidevalt sidet Iraagi valitsusega ja Iraagi parlamendiga. lubage veel teie tähelepanu juhtida sellele, et tegemist ei ole mitte ainult rahvusvahelise murepunktiga, vaid ka Iraagis endas toimub arutelu. ja uues valitsusalases olukorras, mis ilmselt esindab nüüd suuremat hulka Iraagi rahvast kui varem, siis ka Iraagis endas leiavad aset selleteemalised arutelud. Iraagist väljaspool peaks eelkõige austama Iraagi institutsioonide arvamust äh, nendes küsimustes, aga loomulikult äh, kõigil on meil kohustus äh, töötada vastavalt universa-, universaalsetele inimõiguste põhimõtetele. järelevalvesüsteem on paigas, mis võimaldab meil väga konkreetselt Iraagi poolega suhelda ja tuua välja see, mille osas meie arvates tuleks midagi ette võtta Iraagi valitsusel on nüüd õigus ise oma otsuseid vastu võtta ja loomulikult peaks neid otsuseid ka järgima, seda tingimusel, et need otsused lähevad kokku universaalsete inimõiguste põhimõtetega ja ka humanitaarpõhimõtetega. ma tõesti ei oska öelda, mis on plaanis uuel valitsusel vähemuste kaitse osas, aga kõik poliitilised äh, liidrid äh, üheskoos mõistsid hukka äh, kohutava rünnaku katoliku kiriku vastu oktoobrikuus ja seega ma eeldan, et on üldine arusaam, et Iraagi tulevik peaks põhinema ikkagi kõikide inimeste austamisel, hoolimata nende päritolust või usulisest kuuluvusest. nüüd aga loomulikult on viimastel aastatel Iraagis väga palju juhtunud ja paraku on see olnud äh, stiimuliks neile, kes äh, tahaksid äh, edendada pigem ühe rahvarühma huvisid. kohtun regulaarselt inimestega, kes räägivad mulle sellest, et varem meid üldse ei huvitanud või me isegi ei teadnud, milline oli inimeste konkreetne usuline kuuluvus või päritolu, aga nüüd on olukord teistsugune ja rahvusvahelise üldsuse huvides on ka see, et aidata Iraaki äh, üle saada sellistest probleemidest. ma ei ole päris kindel, milline on nüüd olukord äh, Euroopa Liidu institutsioonide konkreetsete hoonetega, aga me teame, et need, kes töötavad rahvusvahelises piirkonnas, et kaitset on neil endiselt vaja ja me loodame, et see kaitsevajastu-, vajadus aja jooksul väheneb. hindame väga teie pühendumust ka koostööle sise- ministeeriumiga ja me loodame, et tulevane siseministeerium, siseminister aitab kaasa ka õigusriigi põhimõtete järgimisele, sest et siin on tegemist ju terve riigi tuleviku alustega. nüüd kaubandusest. loomulikult suur osa sellest on ära määratud nafta tootmise infrastruktuuri tehtud investeeringutega Äh, investeeritakse ka turismi infrastruktuuri, aga Iraagi majanduse mitmekesistamine on endiselt üheks murepunktiks. ja sellest oleme rääkinud ka Iraagi valitsusega. nüüd äh, rahvusvaheline abi võrreldes sellega, mida antakse Afganistanile, Iraagis on olukord täiesti teistsugune, teiseks äh, te,, esiteks rahvusvahelise abi suurus on erinev, kui me vaatame Ameerika Ühendriikide panust ja teiste riikide panust, siis tegelikult teised riigid panustavad oluliselt vähem kui Afganistani. nüüd on äh, loodud ka Iraagi äh, fond ähm, Iraagi äh, humanitaaralaseks ülesehituseks, seal on üks koma kolm miljardit dollarit nagu te teate, on tegelikult äh, korruptsioonialane olukord üsna kehv Iraagis ja jällegi, kui siin panustada õigusriigi põhimõtetesse, siis see kindlasti aitaks seda parandada. nüüd äh, vägivalla vähendamine ja Iraagi julgeolekujõudude roll selles protsessis Iraagi julgeolekujõudude võimekus keskmiselt on suurenenud, aga kui ma, kuna ma kasutan sõna keskmiselt, siis see tähendab seda, et erinevused äh, sõltuvalt äh, tegevuse tüübist või kohast, kus äh, tegutsevad julgeolekujõud, on väga suured. nüüd politseijõudude väljaõpetamine, tervitan siin Äh, seda, et liikmesriigid ka toetavad Iraaki selles osas, tegemist on tõesti väga tõhusa viisiga, kuidas aidata kaasa olukorra stabiliseerumisele, kuidas äh, aidata kaasa sellele, et tegemist oleks lihtsalt tavalise riigiga, kus inimesed elavad rahus ja kus äh, on investoreid, kes aitavad kaasa majanduskasvule ja kus võideldakse ka vaesuse vastu. tegemist on äh, tõesti tuleviku muusikaga, sinna me päriselt veel jõudnud ei ole. aga oleme siiski tagasihoidlikult optimistlikud ja loomulikult rahvusvaheliselt on vaja pingutada selleks, et see optimism ka ellu rakenduks palju tänu, härra Melkart, see oli väga asjalik ja sõbralik kohtumine, ma tänan teid väga, et te leidsite aega äh, meie komisjoni külastamiseks, ma loodan, et meie kontaktid jätkuvad ja me kohtume peatselt taas. Cari colleghi, oggi continuiamo il dibattito sui recenti avvenimenti. austatud kolleegid, jätkame nüüd arutelu. räägime hiljutistest sündmustest Lääne-Saharas, me kuulsime härra Otsaleki seisukohti ja nüüd on meil suur rõõm tervitada kolleeg Sefirit, välise koostööministrit Maroko kuningriigist, kes äh, valgustab meile küsimusi oma seisukohast, austatud härra minister. Euroopa Parlament võttis möödunud nädalal vastu resolutsiooni olukorra kohta Lääne-Saharas. ma tean, et äh, see teema on äh, väga aktuaalne teie riigis ja meie resolutsiooni suhtuti äh, Maroko kuningriigis väga kriitiliselt. meie eesmärgiks on aga saavutada see, et äh, läbirääkimised erinevate poolte äh, pool viivad lahenduseni ma püüan ühendada eh, siin erinevaid arvamusi ja esindada kõikide poolte seisukohti. ma ütlen, et meil on äärmiselt kahju sellest, et eh, inimesed hukkuvad mitmesugustes vahejuhtumites, mis puudutab eh, nüüd Marokot, eh, siis ma sooviksin eh, avaldada kaastunnet ka Maroko sõdurite eh, lähedastele, kelle mm, põhjal hukkusid kokkupõrgetes ja ma annaksin kõigepealt sõna teile ja pärast me arutame ja anname sõna ka küsimusteks. palju no,, annan sõna esinemiseks härra ministrile. suur tänu, härra esimees mu daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi saadikud. minu ja mul on väga hea meel ja suure huviga ootan ma seda kohtumist ja arutelu teiega täna hommikul siin ja ma tänan väliskomisjoni esimeest selle eh, kutse eest siia. kutse eest osaleda selles arutelus, kuulata vastata küsimustele, teha märkmeid äh, teie kommentaaride, küsimuste, analüüsi kohta ja seoses äh, Lääne-Saharat puudutava küsimusega. ja ma üritan jääda nende kümne minuti piiresse. kõigepealt äh, tahaksin ma taaskord kinnitada seda, et ma-, Marokko soovib edendada oma suhteid Euroopa Liiduga, see on meie strateegiline eesmärk, see on kõigi Maroko poliitiliste jõudude vasakult paremalegi soov, sest me arvame, et mida rohkem me jagame väärtusi ja mida rohkem on meil ühiseid väärtusi Euroopaga, seda paremini Maroko ennast tunneb ja te kindlasti teate, et Marokol on oma äh, staatus johtuvalt sellest, et Maroko on endale võtnud öö, äh, omapoolseid kohustusi öö, äh, ka seoses naabruspoliitikaga, me osaleme tegevuskavades ja mis kõige tähtsam meie jaoks, on see, et Maroko järgib neid kohustusi, mis ta endale seoses Euroopa Liiduga on võtnud. meie jaoks naabruspoliitika ei kujuta endast mitte sekkumist meie sisse, siseasjadesse, vaid see kujutab endast uut öö, hoogu ja meie mm, poliitikale ja meie koostöö eesmärgiks on äh, õigusloomeline vastavus ja me oleme näidanud oma tõsist soovi osaleda selles protsessis ja seda, et me oleme ainukene välisriik, kes Bosnia-Hertsegoviinas rahu tagamisprotsessis on osalenud ja me olime esimesed, kes lõid oma öö, äh, ühiskomisjoni inimes-, inimõiguste alal Euroopa Liiduga ja meil ei osale seal mitte ainult äh, Maroko valitsust, vaid ka Maroko vabaühendused. nii et näiteid on selle kohta väga palju. Maroko on muutumas, arenemas, me sõlmime uusi suhteid Euroopa Liiduga, aga kahjuks on meil probleeme oma piirkonnas, Magrebis, et Aafrika integratsiooni osas oleme me oma klassi kõige halvemad õpilased, kui nii võib öelda. ja muidugi on meil erinevusi meie vaadetes seoses strateegiliste küsimustega. Sahelia äh, piirkonna probleemid, äh, mis puudutavad äh, Mauritaaniat, Kambiat ja need arengud nõuavad ka meilt strateegilisi seisukohavõtte. Lääne-Sahara küsimus ma olen jaganud välja materjalid nendele, keda, nende jaoks, keda see küsimus huvitab, kus tehakse ülevaade selle küsimuse ajaloost ja üritatakse anda vastus aktuaalsetele küsimustele, nii et ma ei hakkaks seda kordama, vaid tahaksin lihtsalt öelda, et Marokot puudutab teatud mõttes eriline eh, kolonisatsiooni periood, segakolonisatsioon, Prantsuse, Hispaania kolonisatsioon, nii et tegemist on sellise nähtusega, mis puu-, on puudutanud meie suveräänsust, mille me samm-sammult oleme saavutanud. ja nüüd tahaksin öelda, mis puudutab Sahara piirkonda, see ei piirdu ainult Lääne-Saharaga, vaid seal on veel teisigi piirkondi, mis varasemalt olid Hispaania võimu all ja mis nüüd, et ähm, on Maroko alla tulnud viiekümne kaheksandal aastal Darfaya, äh, kuuekümne üheksandal aastal veel teised piirkonnad, Madriidi kokkulepe seitsmekümne viiendast aastast kuuekümne viiendal aastal ÜRO peaasam-, Assamblee nõudis, et Hispaania peaks Marokoga läbirääkimisi äh, Sidifi ja Lääne-Sahara osas. see oli ÜRO peas, Peaassamblee resolutsioon. hispaanlased eelistasid toimida kahes etapis. kuuekümne üheksandal aastal anti üle Marokole üks piirkond, aga see oli juba teatud mõttes natukene hilja, sellepärast et olukord maailmas oli muutunud ja muutunud ka Magrebis äh, Magrebi piirkonnas oli tekkinud see omavaheline äh, võitlus Alžeeria ja Marok-, Maroko vahel. Hispaania kol-, koloniaalperioodil Polisario rinnet ei olnud, Polisario rinne sündis tänu kõigepealt Liibüa, Liibüa öö, äh, initsiatiivil just sellest kontekstist, millest ma rääkisin. ja Polisario rinne ei esinda üksinda ja, ja ei ole ainus legitiimne Saraabi äh, rahvaesindaja. tal ei ole õiguslikku staatust ja mingisugune demokraatlik äh, mõõde ei anna talle seda õigust, mis ta väidab, tal olemas äh, enamus Saraavi rahvast elab, nende elu korral, elu on korraldatud demokraatlikel alust ja ÜRO tähenduses ei ole Polisario rinne demokraatlik liikimine, liikumine, ta on üks vaenu osapooltest ja me üritame leida koos temaga lõpliku ja rahumeelse lahenduse sellele küsimusele. Maroko arvas, et kahe tuhande neljandal aastal me peame öö, vastu tulema rahvusvahelise üldsuse üleskutsele, kus rahvusvaheline üldsus leidis vajalik olevat välja tulla konkreetse ettepanekuga. Maroko tegi seda, meil on hea meel, et me seda tegime. me pakkusime välja omapoolse lahenduse, milles me tuginesime omapoolsele algatusele, mis vastab rahvusvahelisele õigusele mis kujutab endast kompromissi, sellist kompris, kompromissi, mis realistlikel alustel võimaldab meil leida soovitud poliitilise lahenduse. pärast seda, kui me esitasime selle Julgeolekunõukogule, ütles julgeoleku, Julgeolekunõukogu, et see tugineb usalduslikele, usaldusväärsetele usaldusväärsele algatusele ja kinnitas selle algatuse legitiimsust aga kahjuks on seda vaidlustanud algusest peale ja algusest peale Alžeeria välisminister ja samamoodi ka Polisario rinne, kes lükkasid selle algatuse tagasi ja nad ütlesid, et nemad tuginevad põhimõttele, et see oli juba Maroko suveräänsus ja need olid Äh, valed avaldused ja ei olnud kooskõlas sellega, mis ütles äh, ÜRO Peaassamblee. pärast seda, kui me tulime välja omapoolse algatusega, omapoolse algatusega, millel oli olemas täiesti selge rahvusvaheline toetus, see oli avalik äh, tegevuskava, pärast seda võeti vastu ka vastav strateegia, mis on täiesti selge ja alates kahe tuhande seitsmendast aastast tugineb see kolme liiki tegevustele. esimesed tegevused on üleskutse läbi konkreetselt programmeeritud tegevuste äh, võitlema inimõiguste rikkumistega. teine etapp puudutab loodusvarasid, Lääne-Sahara loodusvarasid ja kolmas ütleb puudutab Sahara äh,, Lääne-Sahara territooriumi ja tema okupeerimist. ja need kolm osa on osa sellest tegevuskavast, alates sellest perioodist oleme me ellu rakendanud äh, neid tegevusi, aga samas oleme väga tähelepanelikult kuulanud ka seda, Ehm, mis on teistel öelda olnud. nii, mis nüüd alles hiljuti Ela, Ela Junis toimus, on marokolaste jaoks uhkuseks, ma selgitan. meie tunneme uhkust selle üle, et me lasime, lubasime vabalt äh, sisse seada selliseid laagreid. me oleme uhked selle üle, et selle asemel, et sulgeda äh, see laager sel ajal, kui Palissaaria väitis, et see on suletud, see laager, et seal ei olnud toiduaineid ja ravimeid, aga samas kuussada kuni tuhat sõidukit sisenes ja väljus sellest laagrist päevas. see on täiesti vastupidine sellele, mida väli, väidab Polisario ja Alžeeria. ja see laager, mis laiali aeti, aeti laiali rahumeelselt ja ma arvan, et mitte üheski Euroopa demokraatlikus riigis ei oleks ta tehtud nii rahumeelselt mitte ühtegi hukkunud ei ole tsiviilelanike hulgast, vaid ainukesed hukkunud on Maroko politsei hulgas. ja ei, ei ole mingisugust alust rääkida etnilisest puhastusest või genotsiidist. nii et see kõik on tänaseks kinnitust saanud, vägivalda ei ole olnud, vägivald oli tei-, vastupidine, sellepärast et politseijõudusid äh, rünnati Molotovi kokteilidega ründas, kuritegelikult rünnati neid. me üritame nüüd tegeleda nende sündmuste järelkajaga ja sellele ka, mis toimus pärast seoses nende laagritega. et härra es-, esimees tuletab mulle meelde, et ma olen juba rääkinud kümme minutit, et sellega ma ka praegu piirduksin, aga ma olen igati teie käsutuses vastamaks teie küsimustele ja äh, selgitamaks seda olukorda. Ho 20 interventi nel poco tempo che resta a disposizione. palju tänu, härra minister, meil on kakskümmend sõnavõtusoovi ja päris vähe aega. ja niisiis ma annan sõna mitte rohkem kui üheks minutiks kõikidele. härra Salafranco, palun. suur tänu, härra esimees, tahaksin tervitada siin härra ministrit ehm, Rahvapartei fraktsiooni nimel. Teie ütlesite, et ehm, Euroopa Parlamendi resolutsioon oli ennatlik ja ebaõiglane, aga siin parlamendis on palju neid parlamendiliikmeid, kes peavad teie viisi, mil te lammutasite laiali laagri, ebaõiglaseks. El Paisi äh, ajalehele andsite te intervjuu kahekümne kaheksandal novembril ja ütlesite, et ühtegi äh, süütut inimest ei piinatud. kas te saaksite seda täpsustada ja härra minister, tahaksin, et äh, see, äh, saaksite selgitada seda, et El Mundo report, reporter, kes saadeti välja teie riigist ja rääkis sellest, et oli äh, üle saja Sahrawi vangi, kes jäid teadmata kadunuks äh, neid sunniti jooma nende enda uriini, nii et tahaksin teada, mida te arvate sellest, et kas vastavalt strateegilise assotsiatsiooni lepingule, mis meil on, kas siis see, kui meile ei meeldi see, millest räägib mõni ajakirjanik, kas me peaksime ta oma riigist välja saatma? ja härra minister, tegemist on suveräänse parlamendiga, me võtame vastu oma otsused demokraatlikult. ja vaid teie endi meie endi kodanikud on meile andnud õiguse teostada oma demokraatlikke õigusi, seista hea sõnavabaduse eest, väljendusvabaduse eest, ka see kõik on kirjas meie assotsiatsioonilepingus ja ma võin teile öelda, et Euroopa Liidu kodanikudena ei kavatseme seda mitte märkamata jätta. palju tänu, härra Salafranca, proua Gomes, üks minut. Äh, Euh, austatud härra minister, me arvame, et Maroko peab aru andma nende inimeste osas, kes on kinni peetud, haavatud, kes on kadunud, kes on tapetud. ja öö, äh, seda laagri vägivaldse rünnaku käigus. ja vastavalt lääneriikide luureandmetele informatsioon, mis minul on, nende inimeste arv võib olla kus viissada kuni kuussada. ja ma paluksin, et selle parlamendi liikmetel oleks juurdepääs Ella Ajunni ja ka pressil oleks juurdepääs. ma tahan teie kinnitust sellele, et mina ise lähinädalatel saan vabalt äh, inimest, teiste inimestega koos minna Ella Ajunni ja vaadata täpselt seal kohapeal, mis seal toimub. ja ma küsin teie käest, härra minister, et miks te ÜRO raames räägite Polissaario rindega, aga miks te nüüd täna meie ees üritate delegitimiseerida Polisario rinnet? Per un minuto. Ah, euh, härra Neitse, austatud härra minister, meie fraktsioon on äh, ühisresolutsioonile alla kirjutanud ühisresolutsioonile, mille parlament heaks kiitis. et kuigi ma ei ole nõus äh, päris kõigega, mis selles resolutsioonis öeldakse, aga tegemist on ühe suveräänse institutsiooni eh, poolt koostatud tekstiga. ja et meil on muidugi õigus paluda teie arvamust eh, selle, selle kohta, aga ma arvan, et tegemist on igati legitiimse dokumendiga minul on tekkinud küsimusi seoses sellega, et meile on räägitud, et see laager, mis eh, püstitati Ellala Ajunist väljapoole, et need inimesed põhiliselt, kes eh, seal laagris olid, et nad rääkisid eh, sotsiaaltagatistest, rääkisid õigusest oma maale, maad harida ja tundub, et neile ka seda lubati. aga samal ajal te ütlete, et meil ei ole mingit põhjust selles kahelda, et Elajuni äh, piirkond on majanduslikult väga hästi arenenud, aga kuidas te siis selgitaksite, kas te saaksite selgitada seda erinevust, et ühelt poolt te, te, see, mida teie öö, äh, valitsus leiab legitiimse olevat? härra Romeva Irueda, palun austatud härra minister, väga lühidalt. mind šokeeris see, kui ma kuulsin, et te ütlesite, et äh, oli vägivald Maroko osapoole suhtes, aga kas te võiksite öelda, et kuhu on kadunud need kümned inimesed, mis on äh, jänetult kaduma läinud sellest piirkonnast? ja ja meie resolutsioon on kõigi fraktsioonide ühisresolutsioon, mitte ainult Rahvapartei resolutsioon. ja kolmandaks äh,, et kui te räägite rahvusvahelisest legaalsusest, soovite seda austada, siis miks te ei ole nõus andma enesemääramise õigust Lääne-Saharale? ja neljandaks, kui teil ei ole midagi varjata, siis miks te takistate inimestel teha oma tööd seal kohapeal? Äh, ja miks te takita, takistate neid, kes soovivad koha peale tulla ja miks te kasutate ebaõiglaselt neid loodusvarasid, mis seal kohapeal on? austatud härra Meier, üks minut. suur tänu, härra esimees, lugupeetud härra minister. Teie näol on tegemist ebaseadusliku okupeeritud jõuga Äh, mitteautonoomse Lääne-Sahara territooriumil nii kvalifitseeritakse teid rahvusvahelises õiguses ja ta on öelnud, et ei soovi tunnistajad sellel territooriumil ja just nimelt sellepärast te takistate parlamendiliikmetel ja vabaühendustel ning igasugustel rahvusvahelisel vaatajatel või meediakanalite liikmetel minemast nendesse piirkondadesse selleks, et anda tunnistust ebaseaduslikust tegevustest mida te ikka ja jälle teostate Lääne-Saharas. mina tahaksin teilt paluda kõigepealt, et te järgiksite rahvusvahelist õigust ja te täidaksite viimast Julgeolekunõukogu mandaati, milleks on Bakeri teine plaan, mis kiideti Julgeolekunõukogus heaks ühehäälselt. Te peate vabastama kõik poliitvangid, kelle te olete kinni pidanud ebaseaduslikult ja seega teie okupeeritud ebaseadusliku jõuna Lääne-Saharas peate ikkagi eelkõige järgima rahvusvahelist õigust, suur aitäh! lugupeetud härra Milan Mon, üks minut, palun. härra esimees, kõigepealt suur aitäh selle eest, et siin selgitakse ka horisontaalset resolutsiooni. lugupeetud härra minister, tänan, et olete siia kohale tulnud, tahaksin esitada teile kaks küsimust, samad, mis ma esitasin Polisario esindajale äh, miks laager laiali lammutati samal ajal, kui teie rääkisite aga läbi just nimelt laagri juhtidega, mis juhtus täpselt tol ööl? samal ööl, kui peeti läbirääkimisi New Yorgis. nüüd nii ähm, delikaatses kontekstis, kuidas teie näete äh, New Yorgi läbirääkimiste võimalusi, mida te ootate nendes läbirääkimistes, suur aitäh! härra Panjo, üks minut austatud härra esimees, härra minister, kõigepealt suur tänu selle eest, et te olete siia kohale tulnud ja tegemist on väga tähtsa hetkega ja nii, nagu ma ütlesin, et meil oleks meeldinud ka see, kui Alžeeria välisminister oleks kohal olnud, aga tundub, et ta esitas äh, omapoolse dokumendi äh, meie esimehele. aga tahaksin esitada teile ühe küsimuse. Te ütlesite, et see kompromiss, millega te kahe tuhande neljandal aastal välja tulite, et ÜRO võttis seda arvesse ja peasekretäri eriesindaja Christopher Rose ütles et on tõsi, täiesti tõsiseltvõetav see autonoomia ettepanek, mis Maroko on teinud. ma soovin, et te räägiksite sellest natukene rohkem. et nende läbirääkimiste raames, mis alles hiljuti ÜRO egiidi all alu, Äh, algasid, et kas see võimaldab edasi minna selle autonoomia kavaga, nii nagu praegu seda arutatakse ÜRO, ÜRO-s. ja teiseks, ja sellega ma lõpetaksin ka, et miks need sündmused just praegusel, sellisel hetkel, miks nad leidsid aset sellisel hetkel, kui alustati nende läbirääkimistega, et kas te võiksite mm, meid informeerida seoses sellega? härra Vaigel, üks minut. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod minister. E, austatud eh, härra esimees, lugupeetud minister. me oleme kuulnud täna kahte väga eh, erinevat eh, lugu selle kohta, mis toimus. ma leian, et kogenud dokumendid, kogenud diplomaadid saavad ka oma seisukohta siinkohal väljendada me leiame, et äh, reaktsioon äh, sellele, mis laagris toimus, ei olnud adekvaatne, samuti ei olnud adekvaatne Maroko reaktsioon meie resolutsioonile. miks te leiate, et Maroko äh, demokraatliku riigina võib ignoreerida ÜRO resolutsioone, samuti Äh, samal ajal te väidate, te tahate teha koostööd ÜRO helisaadikuga. jah, äh, palju tänu, äh, üheks minutiks härra Lösing. tänan, mul on konkreetsed küsimused. härra Maier, parlamendisaadik saadeti alla juuni külastama, aga et tal ei võimaldatud äh, külastada äh, Lääne-Saharat, seda keelasid talle äh, Lääne, Maroko politseinikud. see näit-, samuti ei koheldud parlamendisaadikuid vajaliku väärikusega. ma tahaksin küsida teilt, millistel põhjustel äh, Euroopa Parlamendi rahvasaadikut ei lubatud Lääne-Saharasse. palun vastake sellele küsimusele täpselt. minu fraktsioon ja ma ise äh, näen, äh, et Maroko ekspluateerib Lääne-Sahara loodusvarasid, sellist olukorda ei saa aktsepteerida, samuti ei saa aktsepteerida äh, elanikkonna kohtlemist ÜRO resolutsiooni referendumi korraldamise kohta ei järgita. Rahv-, rahvusvahelisel eh, tasandil nõutakse referendumi korraldamist ja seda kiiresti. minut. Dati, üks minut. suur tänu, härra esimees, suur tänu härra ministritele, et te kohale tulite täna. et ma olin väga üllatunud ja väga mitmed saadikud olid üllatunud, et resolutsiooni vastuvõtmine lükati ettepoole detsembri asemel ja see ei võimaldanud meil detailselt arutada seda, muidugi Euroopa Parlament on suveräänne, aga tuleb austada ka meie parlamendisaadikute õigusi, see oli see, mis ma tahtsin alustuseks öelda ja mis puudutab resolutsiooni vastuvõtmist, siis me Prantsusmaa seisukohalt oleme näinud seda ka kuidas resolutsioonil ei ole mingeid nähtavaid tulemusi, no näiteks äh, roomide resolutsiooniga seoses äh, nii et ma tahaksin sissejuhatava märkusena öelda ka, et me peame väga tähelepanelikult su-, suhtuma sellesse, et me liiga kiirustades ei võtaks vastu. et eh, kaks küsimust. kõigepealt, kuidas autonoomia kava, mis Maroko on välja pakkunud, vastab Saharavi rahva enesemääramise õigusele ja teiseks, miks selline sotsiaalmajanduslik protest muutus kirjeldamatuks vägivallaks Maroko politseinike suhtes? kas on omavaheline sisu selle vä-, selle vägivalla ja Polisario rinne sõjakuulutuse vahel. La parola al ministro per dieci minuti. suur tänu, äh, austatud kolleeg äh, Täti äh, ja nüüd on sõna vastuseks ministril kümneks minutiks. suur tänu, mu daamid ja härrad saadikud, teie sõnavõttude eest. aga ma tahaksin siiski öelda, et väga kergekäeliselt kasutatakse teatud sõnu ja sõnu, mis ei ole kooskõlas rahvusvahelise seaduslikkusega selle teema osas. ma kuulsin äh, sõna okupatsioon siit kui sealt. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis ei ole sõna ok-, okupatsioon ja ÜRO Peaassamblee resolutsioonis ei ole seda sõna. seda sõna ei ole ÜRO nõunike õiguslikus arvamuses. ärge kasutage selliseid sõna, äh, sõnu, selliseid propagandistlikke sõnu. Äh, te räägite, et Maroko ei austa ÜRO äh, julgeolekunõukogu resolutsioonis kirja pandud ja rahvusvahelist seaduslikkust ja et ÜRO Julgeolekunõukogu nõuab refer-, refer-, referendumi korraldamist mu daamid ja härrad, ÜRO Julgeolekunõukogu kutsub üles osapooli ja kutsub üles naaberriike, sealhulgas ka Alžeeriat, tegema omavahel koostööd. Marokot ja Alžeeriat omavahel ka se-, sealhulgas. ja seda selleks, et leida poliitiline lahendus, mis oleks äh, mõlemapoolselt vastuvõetav ja mis võtaks arvesse neid jõupingutusi, mis Maroko on teinud alates kahe tuhande kuuendast aastast, seda ütleb ÜRO resolutsioon. kõik tugineb kompromissivalmidusele ja realismile ja eesmärgiks on enesemäärimise õiguse teostamine. ärge ajage segamini enesemäärimise õiguse referendumit. referendum kujutab endast mehhanismi, ma kuulen siin sarkastilist naeru, aga ma siiski soovin, et te vastaksite julgeolekunõukogu resolutsioonis alates kahe tuhande neljandast aastast ei ole sõna referendum. kaheksakümne üheksandast aastast kuni kahe tuhandendani rääkisime me referendumist, aga mul on väga kahju, see ei ole imeravim referendum. referendum kujutab endast ühte mehhanismidest. kolm refor-, referendumit on korraldatud tehtud ÜRO egiidi all selleks, et kuuskümmend, kuuekümne neljale juhtumile lahendust leida. aga kes ütleb, et lahendust on võimalik leida ainult läbi referendumi? referendumi, mis on täiesti, oleks täiesti paindumatu ja ärge kasutage sõna okupatsioon, sellepärast et see ei vasta õiguslikule reaalsusele ja ei vasta ka rahvusvahelisele seaduslikkusele. Te räägite loodusvarade kasutamisest, ekspluateerimisest. aga täiesti pea peal on need asjad sedasi. Sahara kujutab endast vaest piirkonda. Saharas ei ole selliseid loodusvarasid, mis, mida oleks võimalik äh, rahva eh, huvides ära kasutada. see, see ei ole võimalik kuidagi kuritarvitada neid loodusvarasid, seal on fosfaati, mis kujutab endast ühte protsenti Maroko eh, selle näral varadest, mis puudutab kalandust, kalavarude kasutamist, siis see tähendab äh, nii avalik-õiguslikke investeeringuid ja erainvesteeringuid ja tänu sellele on need kalavarud arenenud ja see kalastus arenenud. aga kas te tahate ka karistada seda rahvast, et ta ei saaks üldse sellega tegeleda? et teie meelest peaks nüüd ootama referendumini selleks, et küsida äh, rahva käest äh, nende arvamust nende loodusvarade kohta ja see on ka põhjus, miks, kui ma kuulen, kui proua Koomes ütleb mulle, et on viissada inimest tapetud, aga samas e, terve maailm, sealhulgas Amnesty International, Human Rights Watch, e, rahvusvahelist, e, inimõiguste kaitsjad, kes on koha peal, et kuidas siis nemad seda arvesse ei võtnud. Human Rights Watch ütles, et laagrite laialiajamise, laialiajamise käigus ei äh, saanud ükski inimene surma ja teie ütlete, et on viissada, kuussada tapetud ja kadunud. ja mina Polisaarioga läbirääkimiste äh, raames olen palunud, et nad äh, edastaksid mulle konkreetseid nimesid. Nad tõid välja kaks nime ja need kaks, kaks isikut on täiesti elu ja tervise juures ja nad käisid ka omapoolseid tunnistusi andmas. nii et meile anti kaks nime, nii need inimesed tulid tunnistama ja äh, esitasid sellega seoses lausa omapoolse kaebuse. nii et mis puudutab neid, nende la-, laagrite laialiajamist, siis need on täieli, täiesti vastuvõetamatud äh, liialdused. on öeldud seda, et ei ole lubatud juurdepääsu ravimitele, et on äh, tapetud, tegemist oli veresaunaga, see oli äh, vastupanu terrorile, aga samas laagritesse oli võimalik sisse tulla, sealt ka välja liikuda humanitaarne tragöödia. nagu Auschwitzi laagris, võrreldi Auschwitzi vangilaagriga seda ja seda võrdlust kasutas Polisario rinne. et äh, kakskümmend tuhat inimest, kelle elu on ohus olnud, aga mitte ühtegi inimest ei ole tapetud. Äh, tunnistage, tunnistage seda kui palju lapsi oli tapetud, me palusime nimesid, et äh, kaheksa last, kes on tapetud, ei ühtegi, ühtegi tapetud ega ühtegi laps. see tuletab meelde Augusto Pinocheti diktatuuri aegasid. millis, kuidas, kuidas tasu, tasutakse meile dialoogi eest, võrreldakse Pinochetiga. kui te teate, et keegi on surma saanud, siis nimetage see nimi, see propaganda, see manipuleerimine mul on väga, väga kahju, aga niimoodi saab seda kvalifitseerida ainult sellest tegemist on valega. ja Muhamed Al-Ghaziz räägib etnilisest puhastusest, inimeste massilistest röövimistest, piinamistest, praegu unustatakse ära laagrite äh, lammutamine, laialiajamine, praegu üritatakse kes-, keskenduda nõndanimetatud äh, nendele sellele, et inimesed on välja kutsutud komissariaati räägiti rünnakutest juba enne laagri laialiajamist, et eh, sõjavägi asus tegutsema, see ei ole õige. Need olid žandarmeenia esindajad, kes läksid kohale, aga kes võeti vastu seal Molotovi kokteilide äh, pomm, pommidega. aga samal ajal me otsitakse kaasarünnakus kadunud lapsi ja Saravi naine Madridis, kes otsib oma, oma last. aga need leidsid arvet, need rünnakud Arsas kahe tuhande viiendal aastal. nüüd Orsa lapsed, kes on et räägitakse sellest, et inimesed otsivad oma lähe, lähedasi. aga siin tegelikult on siin kasutatud kahe tuhande viiendal aastal Casablancas aset leidnud öö, kuriteoga. et need olid inimesed, kes said surma selle kuritegeliku akti või kuriteoga seoses kahe tuhande viiendal aastal. ja nüüd kasutatakse, kasutatakse neid sündmusi ära Polisario seitsmekümne viiendast aastast kuni kaheksakümne viienda aastani on tapnud Hispaania kalureid. sadu surnuid, sadu tapetuid. mida, mida võeti ette seoses sellega? mitte midagi. absoluutselt mitte midagi. kui teie hulgas on juba inimesi, kes on otsustanud, et Sahara on sõltumatu ja Polisario on nende legitiimne esindaja, siis ei ole meil siin midagi enam öelda, et ma paluksin ühe täiendava minuti selleks, et ma saaksin kommenteerida ja vaadatuna ühe teie partneri poolt seda resolutsiooni, mille te võtsite vastu, et kas te olete nõus sellega, et teie partner äh, kommenteeriks seda resolutsiooni, sest meil on ju tegemist siin poliitilise dialoogiga omavahel. meie ütleme, et see resolutsioon vaikib teatud reaalsuste osas. siin ei räägita usaldusväärsete rahvusvaheliste vabaühenduste kohalolekust, kes on seal kohapeal olemas. ja ma tean, et oli neid, kes ei soovinud lisada seda siia resolutsiooni ei lisatud seda, et Human Rights Watch, Amnesty International, et nad olid seal kohal ja, ja ei mainitud ka seda, et Maroko vabaühendused on kohapeal. ja just nemad on ka kohapeal, sellepärast et meie tahame ka teada täpselt seda, mis kohapeal toimub. usaldusväärsed Maroko vabaühendused nemad ongi Maroko tänaseks, selles ongi Maroko tänane tugevus ja aga neid olete te täiesti ignoreerinud, te olete ignoreerinud seda, et ajakirjanikud on kohapeal. Nad on kohapeal ja neid, neid ka, äh, nendega viidati ja nendest räägiti. edasi, kui ma õigesti aru sain, siis resolutsioon puudutab inimõigusi. siis te ei räägi saraabi rahvast aga ma oleksin soovinud, marokolased oleksid soovinud et oleks räägitud ka nendest määrteks, nendest inimestest, kes rahumeelselt äh, läksid seda laagrit laiali ajama e,. teiseks, inimõigused. kas keegi teie hulgast on endale esitanud küsimuse seoses selle äh,, nende tingimustega, mis Tindufi laagris on? kas te teate ühtegi põgenikelaagrit, äh, maailmas, kus ei oleks üritatud inimesi öö, äh, rahva, loendust läbi viia, neid kaitsta, HCR on alati seda teinud, kes on inimestele esitatud, küs-, esitanud küsimuse, kes te olete, miks te olete siin, mida te soovite teha. aga seda selle resolutsiooni, äh, konsensusliku resolutsiooni valguses keegi ei ole selle peale mõelnud, sellepärast et see häirib inimesi, inimesed ei ole soovinud rääkida sellest, et nendes laagrites on normaalne olukord. millist õigust kohaldatakse nendes laagrites, kas Alžeeri õigust või Polisaari õigust? miks ei ole õigust inimesel olemas olla, et teda identifitseeritakse? ja miks räägitakse kogu aeg referendumist, referendumist, referendumist? ja ja te nägite, mis Mahmud Silmaga juhtus, kui ta üritas vaidlustada, vaidlustada selle kaks kuud kinnipidamist. et võib-olla ma rääkisin tõesti kirglikult, aga ma rääkisin ausalt ja otsekoheselt, see on see, mida me arvame sellest ühisest resolutsioonist, sellepärast et koostati ta liialt kiiruts-, kiirustades, aga see oli teie, teie otsus, aga eelkõige oli ta äh, ebaõiglane eh, nende inimeste suhtes, kes kaotasid elu eh, nende, nende sündmuste, sündmuste käigus. suur tänu tähelepanu eest! kahjuks ei saa ma enam kõikidele soovijatele sõna anda. me oleme oma ajakavast väga maha jäänud. Eh, siin on väga palju sõnasoovijaid härra Janjes, kõigepealt üks minut, palun. suur tänu, härra esimees. peaaegu võimatu on ühe minutiga nii keerulise teemaga hakkama saada, siin on nii palju nüansse, aga siiski, härra minister, tahaksin tuua välja kolm asja, kui te äh, sellega nõus olete. kõigepealt hindan väga seda, et te olete siia kohale tulnud, et äh, nii põhjalikult olete olukorda selgitanud, aga kolm märkust siiski dekoloniseerimine ei ole veel lõpetatud ja ma räägin siin rahvusvahelisest õigusest ja ÜRO õigusest, see protsess ei ole lõpetatud, samuti enesemääramisõiguse protsess ei ole lõpule viidud. tegemist on jällegi ÜRO mõistega. ja rahvusvahelise üldsuse ning ÜRO suhtumine on järgne, järgmine, on vaja pooltevahelist dialoogi. kolmekümne viie aasta jooksul te siiski olete nõustunud referendumi ideega ja tundub, et lihtsalt hiljem te muutsite oma seisukohti. referendumil ju otsustatakse seda, kas valitakse autonoomia, iseseisvus või mõni teine variant. härra esimees, paraku selline olukord on küll väga keeruline. Euroopa Parlamendi resolutsioon ei olnud mingisugune Maroko vastane resolutsioon. võib-olla on parlamendiliikmeid, kes on vaenulik Maroko suhtes, aga see ei ole enamuse suhtumine selles parlamendis. nii et härra minister, tegemist on kommunikatsiooniprobleemiga, on vaja rohkem selgitusi ja mul on tõesti väga kahju, et ma ei saa siin täna pikemalt rääkida, aega lihtsalt rohkem ei ole. Kasulides un minuto härra Kasuliides, üks minut. härra Janjev, kui lubate lõpetada, härra esimees, siis Hispaania ei ole haldav jõud äh, Lääne-Saharas vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja ÜRO otsustele. kasuliides, suur tänu, kõigepealt tahaksin tervitada siin härra ministri kohalolekut ja tahaksin öelda järgmist. kõigepealt äh, Lääne-Sahara territooriumil ja Tindufi laagrites ei ole mingisugust kolmanda poole järelevalvet ja seega ongi meieni jõudnud väga erinevad versioonid sellest, mis on juhtunud. kas Maroko valitsus saaks kaaluda, kasutada omaenda suveräänset õigust nimetada kolmas pool, kolmanda poole komitee kes viida, kes oleks kogu aeg kohapeal Lääne-Saharas, sest et äh, igasugused politseijõud äh, isegi siin Euroopas, kui need jäetakse lihtsalt iseenda peremeheks, siis ikka lõppkokkuvõttes kasutavad nad ebaseaduslikke vastuvõetamatuid meetodeid. kas oleks võimalik, et loodaks selline kolmanda poole komitee või mehhanism, mis järgiks inimõiguste järgimist ja see nimetatakse ametisse Maroko valitsuse enda poolt ja nii oleks keegi kogu koha, kogu aeg koha peal Lääne-Saharas ja seega tehtaks lõpp sellistele väga erinevatele versioonidele kõikidest juhtumitest. suur aitäh! arutelu lõpuks äh, härra Panseri, Magrebi delegatsiooni esimees. me juba oleme rääkinud Polisario esindajatega äh, sellest, äh, mis on toimunud. Euroopa Parlament on huvitatud läbirääkimiste edendamisest. me, me soovime toetada ka ÜRO püüdlusi samas suunas. me oleme huvitatud avatud sellest äh, arutelust. siin on äh, samuti erinevaid arvamusi, on pooli, kes leiavad, et äh, resolutsioon oli õige, teised leiavad, et sellega oleks võinud veel viivitada. aga kui olukord on selline, nagu teie kirjeldasite, siis ei tohiks ju olla mingisuguseid probleeme sellega, et lubada olukorda kolmandatel pooltel kohapeal kontrollida. meie eesmärk on see, et dialoog dialoog Marokoga jätkuks. Eh, te olete Euroopa Liidu partner, samas me aga eh, soovime eh, siin liikuda edasi lahenduse suunas. minu soov oleks saata Euroopa Parlamendi delegatsioon Marokosse selge mandaadiga, Euroopa Parlamendi mandaadiga külastada seda piirkonda, vaadata, mis seal tegelikult toimub. ma loodan, et te tulete meie soovile vastu, tänan. sõna on härra ministril. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada Panseerit tema poolt tehtu eest, kellel on tihedad suhted, sidemed Maroko parlamendi kolleegidega ma tahaksin öelda ka, et see segakomisjonide süsteem kahjuks ei toiminud enne, kui te seda resolutsiooni vastu võtsite. et võib-olla vähim, mis te oleksite saanud teha, oleks olnud üksteist ära kuulata, jagada kogemusi, et see institutsioon, mis on keskseks äh, dialoogi raames Maroko eh, parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel, te jäite kõrvale, mul on väga kahju selle, selle pärast. ja ma tegin ettepaneku tulla äh, Äh, ise kohale kuulamisele, jagamaks teiega informatsiooni, aga teie otsustasite, et see ei ole vajalik, nii et mul on väga kahju, et ei olnud dialoogi ja et ei kasutatud ära selliseid mehhanisme, mis sisalduvad meie omavahelistes lepetes. teiseks, muidugi Hispaania ei ole see äh, võim, kes halduse eest vastutavad või haldab seda, aga viimastel nädalatel, viimastel kuudel me kuuleme, et Hispaanial on veel halduslik võim või ta on haldusvõim seal. ja seoses Maroko küsimusega ja Lääne-Saharaga, aga Hispaaniaga on ju rahvusvaheline kokkulepe all, alla kirjutatud. ja te ütlete, et see ei, on ebaseaduslik, aga see aga see on teie otsus, aga meie oleme ühe riigiga kokkuleppe alla kirjutanud. ja samas, et teie olete ise sellekohase otsuse vastu võtnud, et te pimesi usute seda, mis on öelnud teile Polisario ja Alžeeria. Nende kohta ei ole te midagi siin öelnud, te olete selles osas juba otsuse vastu võtnud, aga Marokost ei saa mööda minna, leidmaks lahendust sellele küsimusele. täpselt samamoodi, kui iga kord, kui Maroko üritab äh, osutada taeva poole, siis mõningad näevad ainult seda näppu, millega või kätt, millega laev taeva poole näidatakse. et on jah, räägitakse genotsiidist ja vabandust, nüüd aga nüüd üritatakse rääkida ainult nendest sündmustest, mis leidsid aset pärast äh, äh, selle laagri laialiajamist. aga kõige tähtsam on läbirääkimised. me soovime pidada läbirääkimisi Polissaariuga aga kui Polissaario ütleb, et nemad esindavad Saraavi rahvast, siis meie ütleme ei. sellepärast, et Saraavi rahvas elab teistmoodi õnnes, ka mõtleb teistmoodi ja need et tingimus, see tingimus, mis on nüüd kehtestatud, et lahenduseks saab olla ainult referendum, aga referendum üritati äh, läbi viia, aga oli raske see läbi viia. ja seda on meile näidanud Sudaan ja meil on olnud äh, aega vaadata, kuidas asjad aset leidsid Sudaanis ja mujal, mujal Aafrikas aga me, me saame veel tulevikus kõigest sellest veel rääkida. nii, läbirääkimised. ma kasutan äh, samu sõnu, mida kasutas Julgeolekunõukogu ja väga täpselt järgin seda, mis Julgeolekunõukogu ütles. enesemäärimise õiguse teostamine tuleb tagada läbi läbirääkimiste ja läbi poliitilise lahenduse leidmise. ja see peab tuginema Äh, usaldusväärsetele ja reaalsetele jõupingutustele, mida teeb Maroko ka omalt poolt. ja meie oleme heast tahtest kantuna alustanud neid läbirääkimisi ja meil on kavatsus edasi minna nende läbirääkimistega ja päris, pärast nelja aastat läbirääkimisi, kui ÜRO eriesindaja ütles, et sõltumat-, variant ei ole realistlik. ta käis neli korda seal kohapeal, ta osales neljas läbirääkimiste voorus, aga siis alustame muu variandiga ja viimase läbirääkimiste voorus me otsustasime New Yorgis eh, kasutada uusi protsesse läbirääkimistes, võtsime uue, uue suuna ja kiirendasime läbirääkimisi. ja eesmärgiks oleks see, et tõesti meil oleks olemas see taevas, kuhu poole vaadata, aga mitte, et me kõik ainult näeme seda näppu, millega näidatakse sinna taeva poole. nii et mingisuguseid tingimusi seatakse meile. me peame läbirääkimisi pida-, pidama. aga läbirääkimisi ei saa pidada, kui on ainult sellised tingimused paika pandud, et ainus võimalus ja ainus tingimus on referendumi korraldamine. Alžeeria. mul on väga kahju sellest, et minu Alžeeria kolleeg ei ole siin kohal. mul on sellest kahju, sellepärast et äh, ka nendega meil on, meil on dialoog, dialoog nagu teiega, et mul on väga kahju, et ta ei ole kohal see võimaldaks meil edasi liikuda, üles ehitada ühtset Maghrebi piirkonda ja aitaks meil leida ühist lahendust. Alžeeria saaks aidata meil leida lahendust. ja see on põhjus, mispärast ma oleksin soovinud, et ta oleks kohal, sellepärast et, et see puudutab ka teda, Alžeeria pidas sõda oma armeega selles piirkonnas. tundub, et te olete unustanud selle. ta vangistas Maroko sõjaväelasi, kelle ta vabastas alles mitmeid aastaid hiljem, nii et ja Alžeeria vastutab selle eest, mis tema territooriumil toimub ja ta on allkirjastanud Genfi konvents-, konventsiooni, mis puudutab põgenikke. aga põgenikel ei ole õigust tööl, tööd leida Alžeeria territooriumil, miks neid ei ole individuaalselt kirja pandud või öö, eh, loendatud? ma oleksin soovinud kõigest sellest rääkida Alžeeria ministriga. me teeme seda väljaspool selliseid koosolekuid, me teeme, teeme seda äh, ÜRO raames, arvestades Alžeerial lasuvat äh, vastutust. ja ma tahaksin rääkida veel millestki, mille, mida teavad nii mõnedki teie hulgast, et Euroopa maksumaksja maksab ka oma taskust seda toetust, mis läheb humanitaarabiks põgenikele. aga ma paluksin, et te panustaksite rohkem sellesse, mida teeb komisjon, mida ta teeb seoses toiduabiga. ja oma resolutsioonis te lihtsalt viitate humanitaarabile aga te ei räägi erinevatest õigustest, õigustest liikuda, õigusest vabalt tagasi pöörduda. et miks ei rakendata, kohaldata erinevaid õigusi? aga kui inimene, kes ootab mingit lahendust, et kui ta soovib minna elama kuskile mujale, et miks te arvate, et nad kõik suhtuvad ainult ühtemoodi sellesse? ja see on ka põhjus, mispärast Maroko usub eelkõige nendesse läbirääkimistesse, sellepärast et need võimaldavad meil leida lahenduse sellele küsimusele. ja seetõttu ei tohi me lubada seda, et me langeme diversioonilõksu. me peame õiglaselt hindama neid tegevusi, mis on ellu kutsutud, läbi viidud. peame vastu seisma provokatsioonile. Jeune Afrique, Noor Afrique, Reuters, Washington Time, neid kõiki te teate, need ajakirjanikud, nad on käinud nendes laagrites, käisid seal enne, kui need laagrid laiali, laiali aeti. me palusime, et nad lahkuksid sealt sellepärast, et et et nad tulid ainult läbi ühe eksklusiivse allika sinna, nii et me jätkame kontakte, valitsus on Euroopa Parlamendi väliskomisjoni käsutuses ja ma kinnitan teile kaks koma kaks, kaks koma viis miljonit marokolast kinnitasid seda Casablancas oma meeleavalduse raames, et tegemist oli liialt kiirustades vastu võetud resolutsiooniga ja osalesid seal ka Saravi rahva esindajad. ja ma edastasin teile Maroko rahva sõnumi, Maroko rahvas, kes tunneb ennast äh, solvatuna, haavatuna, sest meilt nõutakse aru et miks meie kasutasime kumminuiasid, aga samas meie vastu tuldi matšeetedega, relvadega. suur tänu teile tähelepanu eest, mu daamid ja härrad. Grazie, signor ministro, mi scusa ancora con i colleghi che non hanno potuto intervenire, il dialogo continua. palju tänu, mul on kahju, et kõik ei saanud sõna, kes soovisid me jätkame selle teema arutamist me vajame kindlasti rahulikku arutelu, praegu teeme üheminutilise pausi, me täname härra ministrit, et ta leidis võimaluse meie juures käia Andiamo, Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e quindi senza... niisiis, jätkame nüüd oma päevakorraga ilma pika sissejuhatuseta. võtame käsile järgmise teema. see puudutab resolutsiooni ettepanekut Horvaatia kohta soovin anda sõna härra Svobodale. ta äh, sõbralikult äh, valgustab arutelu resolutsiooni ettepaneku kohta. kahjuks me ei saa praegu alustada, sest et saal on nii rõhutu. ma palun kõikidel äh, asuda oma kohtadele, vast nüüd me saame alustada. härra Svoboda, palun Uh, grazie, signor Presidente. Uh, ah, ich habe natürlich verständnis härra esimees, ma saan aru, et väga olulise teema tõttu äh, oleme me ajakavast veidi äh, maha jäänud. Õnneks ei ole Horvaatia teema niivõrd äh, vastuoluline kui Lääne-Sahara küsimused ja seetõttu ma sooviksin teha lühidalt ja valgustada vaid kõige olulisemaid punkte Horvaatia on tõepoolest just viimastel kuudel näinud väga palju vaeva selleks, et vajalikud reformid ellu viia, seda ei ole alati olnud kerge teha. poliitiline olukord riigis ei ole olnud väga lihtne. Horvaatia valitsus on aga tõepoolest teinud väga palju selleks, et võidelda korruptsiooni vastu, viia läbi vajalikud reformid kui ma vaatan näiteks oma riigi Austriat, siis me toetame väga Horvaatiat, aga väga oluline on Horvaatia võitlus korruptsiooni vastu. Horvaatia on saavutanud väga palju eesmärke ja ma loodan, et Horvaatia pingutab ka jätkuvalt tõsiselt, et senised puudujäägid veel tasa teha see puudutab just äh, koostööd äh, endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga. Äh, Horvaatia on lubanud teha kõike, et koostööd optimeerida ja maksimeerida. ma tean, et kohati on küsimus selles, kas dokumendid, mida kohus nõuab, on edasi antud, kas neid on hävitatud. see küsimus tuleb lahendada see on just see punkt, mis koostöös äh, sisaldab vajakajäämisi, äh, aga Horvaatia valitsus, eelkõige just justiitsminister, äh, on jõudnud järeldusele, et siin on vaja ikkagi võtta otsustavaid samme. see on oluline takistus praegu liitumisel Euroopa Liiduga teine oluline teema on seotud konkurentsi küsimustega, laevatehastega. me näeme, et siin on äh, tegemist väga raske majandusliku olukorraga. Äh, praegu optimaalset lahendust leida on raske. ma tean, et Horvaatia valitsus on kursis äh, sellega, et kahtlemata on võimalik eraldatud vahendeid kasutada mõistlikult laevatehaste ümberstruktureerimine on kindlasti võimalik ka nii, et sellest ei teki uusi probleeme. soovin juhtida tähelepanu ka äh, koostööle Serbia ja Horvaatia vahel, see on oluliselt paranenud, seda näitab ka kolleeg Kacini raport. Äh, Horvaatia on astunud olulisi samme, mul on hea meel, et äh, härra Tadic oli ka Serbias ja äh, et äh, naaberriikide juhid vabandasid ühiselt äh, sooritatud kuritegude pärast. siin ma olen ise selles piirkonnas ka käinud ja ma leian, et tegemist on väga olulise sammuga elanikkonna lepitamisel viimase punktina ma sooviksin mainida vähemuste küsimust. Pole olemas praktiliselt ühtegi riigi, kes oleks suutnud lahendada vähemuste küsimuse täiesti ideaalselt. mis puudutab Serbia vähemust Horvaatias, siis siin on tehtud olulisi samme integratsiooni täielik läbiviimine ei ole väga lihtne, eriti arvestades praegust majanduslikku olukorda, aga diskrimineerimise vastu võideldakse. vähemuste õigused äh, on äh, tagatud paremini, eriti mis puudutab just elamuehituse valdkonda, siis oli siin probleeme, aga äh, neid probleeme lahendatakse ja lõpuks, kuidas edasi liikuda. Ungari kui eesistujaga me oleme seda arutanud me oleme äärmiselt huvitatud sellest, et äh, läbirääkimised jõud, jõuaks lõpule veel Ungari eesistumise ajal, see tähendab siis järgmise aasta esimese poole sees. Äh, äh, Ungari eesistumise ajal maksimaalselt juuli täiskogul järgmisel aastal eh, võiks eh, anda nõusoleku eh, Horvaatia liitumisele, aga selleni jõuda on raske. me püüame parlamendis pingutada selle nimel, aga me ei taha teha ka järeleandmisi me püüame korraldada kõik selliselt, et parlament äh, annaks oma nõusoleku liitumisele võimalikult kiiresti, et saaks alustada ratifitseerimisprotsessiga ja et siis äh, optimaalsel juhul kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oleks äh, Horvaatia juba liikmesriik. me loodame, et enne neljateistkümnenda aasta parlamendi, Euroopa Parlamendi valimisi on võimalik selleni jõuda. tähtis on ka eh, see, et eh, Horvaatia ja Sloveenia valitsuste pingutusi eh, positiivse kliima loomisel, probleemide lahendamisel hinnatakse vääriliselt. meil on siin veel tööd teha, aga ma sooviksin tunnustada Horvaatia valitsuse tööd ja seetõttu ma loodan, et läbirääkimised jõuavad lõpule võimalikult kiiresti. palju tänu, härra Sooda, härra Pusset, palun. jah, härra president, siis kann- jah, härra äh, esimees, ma äh, saan ainult nõustuda härra Svoboda äh, sõnavõtuga Rahvapartei nimel. me osalesime teksti koostamisel üksikasjades, meil on vaja veel kokkuleppele jõuda, mis puudutab punktid kuus ja üksteist sõnastust. see puudutab korruptsiooni ma usun, et äh, tegelikult meil õnnestub leida siin tasakaal, äh, kriitikat on vaja teha, aga teiselt poolt peame me ka selgelt näitama, äh, et Horvaatia on teinud väga suuri edusamme, Horvaatia on tõepoolest pingutanud selleks, et probleeme lahendada ja ma äh, loodan, et me suudame mängida äh, hea pedagoogi rolli ja tunnustada äh, tehtud samme. härra Svoboda viitas mõnele punktile, just mis puudutab Ungari eesistumisperioodi, meil on komisjoni äh, nõusolek ja Ungari kui eesistuja nõusolek, et veel Ungari eesistumise perioodi jooksul viia läbirääkimised Horvaatiaga lõpule. meie parlamendis eh, omalt poolt eh, võtame selle teatamiseks ja toetame niisugust arengut me soovime, et need kaks institutsiooni ise samuti saavutaksid selle eesmärgi, mis nad on endale püstitanud me loodame, et parlamendi nõusolek on võimalik saavutada veel juulikuuks ja ma leian, et see oleks väga oluline signaal eh, kõikidele riikidele, eh, mis näitaks, et meie ei viivita ja me eeldame sedasama ka oma partneritelt. mis puudutab ratifitseerimisprotsessi, seda läbi, pärast läbirääkimiste lõpuleviimist, eh, see tähendab siis, et alates juulikuust äh, siinkohal ma sooviksin öelda, et me peaksime hoolitsema selle eest, äh, et ratifitseerimisprotsess viidaks läbi asjalikult, et siia ei kaasataks äh, asjasse mittepuutuvaid elemente need on küsimused, millega me väga kriitiliselt peame äh, tegelema. eesmärgiks on see, et ratifitseerimisprotsess äh, toimuks asjalikus õhustikus. ma sooviksin selgelt rõhutada, äh, et just see, mis puudutab õigusalast koostööd, võitlus korruptsiooni vastu, muid tundlikke küsimusi, siis siinkohal on Horvaatia edusammud viimasel ajal olnud väga suured ja seda ma sooviksin eraldi rõhutada, tänan. Due minuti. Spoštovani gospod predsedujoči. Eh, kolleeg Vaigel. lugupeetud kolleegid, härra Svoboda andis meile väga realistliku eh, ettekujutuse olukorrast ma usun, et me saame raportit toetada kõikides punktides. Eh, siin on mõned küsimused, mida me võiksime veel arutada, aga üldjoontes eh, on tegemist väga hea raportiga. Eh, Horvaatia tuleks võimalikult kiiresti vastu võtta Euroopa Liidu liikmeks niipea, kui vajalikud tingimused on täidetud. siin on veel mõned lahtised küsimused mis äh, Horvaatia peab lahendama. siin on näiteks ka transpordiga seotud <laughs> küsimusi. aga ma arvan, et üldiselt tuleks meil luua äh, niisugune olukord, kus äh, kõikidel on selge, et on lahtisi probleeme, aga neid on võimalik lahendada paljud Horvaatia probleemid on seotud üldise majanduskriisiga. suur osa horvaatidest on hetkel Euroopa Liiduga liitumise suhtes negatiivselt häälestatud. ma arvan, et see on punkt, millele Euroopa Parlament peab pöörama erilist tähelepanu oluline on see, et Horvaatia poliitika naaberriikide suhtes on muutunud aktiivsemaks. Horvaatia ja Serbia vahelised suhted on aktiveerunud president Tadic külastas Horvaatiat, samuti eh, mälestati ühiselt eh, sõjaohvreid. Horvaatia president Josipovitš eh, on samuti avaldanud kahetsust ja vabandanud sõja kuritegude pärast sooviksin viidata veel ajakirjandusvabadusele. vaja on tagada ajakirjanike sõltumatu töö, siin esineb veel probleeme Horvaatias, need probleemid nõuavad lahendust, samuti vähemuste küsimus. probleeme on ka seksuaalvähemuste aktsepteerimisega mitte ainult rahvusvähemuste küsimustega. tänan. mikrofon. Mikrofon. Ah, suur aitäh, kõigepealt tahaksin õnnitleda teid resolutsiooni ettepaneku eest, tegemist on väga hea ettepanekuga ja loomulikult tuleb jätkata Horvaatia äh, Euroopa Liiduga ühinemise protsessi ja me teame, et äh, liikmesriigid on võib-olla veidi väsinud sellest protsessist, aga see ei tohiks loomulikult takistada uusi riike ühinemast Euroopa Liiduga, loomulikult peab äh, Horvaatia siiski täitma ka kõik tingimused, enne kui me saame äh, kindlaks määrata Euroopa Liiduga ühinemise kuupäeva. Nad on ellu rakendanud väga olulisi reforme, nagu härra Posselt ka välja tõi. aga on leidnud aset ka oluline edasiminek koostöö osas Te mainisite ka visiiti Vukovari ja see on jällegi väga tervitatav samm edasi. meie usume, et on konkreetseid valdkondi, kus saab teha konkreetset praktilist koostööd, nagu näiteks ava, äh, avalik ühistransport ja roheline energia. kuid samuti on puudujääke, nagu te nimetasite, millega tuleks tegeleda ja on ka üks oluline punkt, mis puudutab haldusasutuste erapooletust. kohtuvõimu osas on pingutusi tehtud, kuid siiski koostöö kohtuvõimu ning võimul oleva erakonna vahel on ikkagi liiga tihe ja korruptsioonivastast võitlust tuleks samuti tugevdada ja äh, ühtlasi tuleks kindlasti midagi peale hakata ka ressursi haldamisega, need kõik on väga olulised valdkonnad. diskrimineerimisvastast võitlust samuti mainiti, see liigub õiges suunas, aga siiski seda saaks veelgi enam edasi edendada ja nüüd veel viimane punkt, mis meie fraktsioonile muret valmistab, nimelt äh, liikmeks astumise protsess Horvaatias tegemist äh, ei ole mitte ainult Zagrebi valitsuse läbikukkumisega, vaid äh, Euroopa Liidu, Euroopa Liit ise ei ole teinud piisavalt selleks, et kodanikuühiskonda kaasata sellesse protsessi, nii et rahvas on üldiselt, ei ole väga positiivselt meelestatud. nii et tuleks ikkagi kaasata kodanikuühiskonna organisatsioone ja laiemat publikut üldiselt, nii et PR-kampaania oleks muidugi valimiste eelsel perioodil väga hea, aga tuleks mõelda selle peale, mida saaks ära teha juba kohe praegu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο Σβόμποντα για... Suur tänu, tahaksin õnnitleda härra Svobodat nii hea ettepaneku eest ja see näitab, et Euroopa Parlament äh, peab väga oluliseks Horvaatia peamist liitum-, pea, peatset liitumist Euroopa Liiduga. oluline on toetada äh, härra Svoboda lähenemist ja väljendada meie rahulolu, sest et tegelikult liitumisprotsessis on Horvaatia jõudnud juba viimasesse etappi. siiski tahaksin tähelepanu juhtida ühele punktile, mis on väga oluline, mis on seotud lepitusprotsessiga ning põgenike tagasipöördumisega Horvaatiasse. tõesti, tegemist on väga olulise teemaga, millele pööratakse tähelepanu ka ettepanekus, kuid tahaksin viidata hiljutisele lepingule, millele kirjutasid alla Serbia ning Horvaatia presidendid see käsitleb just nimelt põgenike probleemi. kohtumisel tehti ka teatud avaldusi, on oluline seda tüüpi pingutusi toetada ja tuua välja see, et Horvaatia peab looma tingimused selleks, et Horvaatia kodanikud serblastest Horvaatia kodanikud saaksid oma kodumaale tagasi pöörduda. oleks vaja võtta kasutusele meetmeid, mis tagaks selle äh, Äh, protsessi jätkusuutlikkuse, mis on suunatud inimestele, kes tahavad pöörduda tagasi Horvaatiasse. ja nüüd viimaks veel üks minupoolne soov, ma loodan, et see, äh, et peagi töötatakse välja ka raport, mis räägiks Horvaatia edasiminekutest ja peagi oleks meil võimalik juba ka selle ühinemise üle hääletada. Uh, thank you, Mr President, well I too tänan proua Kopa, härra Tänak, palun. The ECR Group suur aitäh konservatiivide poolt ja samuti meie toetame Euroopa Liidu laienemist äh, Lääne-Balkanile ja loomulikult Horvaatia on jõudnud juba väga kaugele äh, liitumiseelses protsessis, aga nagu teised kolleegid ka ütlesid, siis äh, komisjonis oleme nõus selles osas, et õigusriigi põhimõtted peavad käima käsikäes korruptsioonivastase võitlusega Äh, varasemates äh, liidumisläbirääkimistes nägime, et selle küsimusega ei ole tegeletud pärit, päris hästi, äh, seda ei saa, seda viga ei saa korrata. Euroopa Liidu avalikkus siiski arvab, et liitumine on midagi head. ma samuti tervitan president Tadici külaskäiku Vukovari ja samuti piirivaidluse lahendamist Sloveeniaga, mis jällegi oli pannud ohtu liitumisprotsessi ühtlasi tervitan ka Horvaatia lähenemist vähemuste küsimustele, eriti serblaste vähemusele. ja kindlasti järgnevaks liitujaks ongi Horvaatia, kui nüüd kõrvale jätta Island, igal juhul on tegemist ainsa kahe riigiga, kes järgmise pooleteist aasta jooksul potentsiaalselt võiksid liituda Euroopa Liiduga. ja poliitikutena peame avalikkusele ka selgitama, et miks see on hea minu kodumaal tekkis ju tohutu inimeste liikumine äkitselt ja see tekitas äh, vastasseisu ka tulevasele, tulevastele liitumistele Euroopa Liiduga. me tahaksime, et sellis-, selline vastuseisu laine ei äh, korduks ja et äh, ikkagi räägitakse selleks, et Horvaatia ei kujuta mingisugust ohtu meie tööturule. Merci, monsieur le président härra Tanšan, palun. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin südamest tänada härra Svobodat selle suurepärase raporti eest. praegusel ajal, kus Lääne-Balkani riikidel, riikides on tekkinud selline tendents, et äh, kaheldakse oma perspektiivi õnnestumise, mis puudutab äh, Äh, Euroopa Liiduga liitumist, et selliseid success story sid meil eriti palju ei ole, aga Horvaatia on üks selliseid ja seetõttu on vaja, et see integratsioon kiirelt aset leiaks, see oleks väga tähtis sõnum kogu sellele piirkonnale ja Horvaatia liitumine oleks selliseks heaks pedagoogiliseks äh, näiteks ja see oleks väga tähtis ka suhete osas Serbiaga, nagu mitmed äh, kõnelejad ka ütlesid. et lisaks kõigele sellele, mis me äh, oleme juba näinud, on väga tähtsad sellised kohtumised nagu president Taditši äh, visiit Vukovar ja väga tähtsad on põgenike küsimused, äh, era, eraomandit puudutamine, et kõik, kõik need teemad liiguvad edasi. ja president Taditš ja president Jopovitš rõhutasid ka seda ja see sõnum läks rahva hulka, nii et väga tähtis on julgustada kõike seda. ja väga tähtis on ka rahva arvamus, selles osas, Horvaatia rahva arvamus, mis puudutab äh, Euroopa, eurointegratsiooni. me oleme nii nagu proua Brandner ütles, et ka meie peaksime endale teadvustama seda, et see sõnum, mis me saadame Horvaatiale ja Horvaatia kodanikuühiskonnale, et teinekord me avame mingisuguseid peatükke ja me oleme Horvaatia suhtes liialt nõudlikud äh, ja avalik arvamus äh, ei näe seda just, äh, ei tõlgenda seda just kõige paremini, nii et me peame ka selle peale vaatama. della sottokomissione sicurezza e difesa, non vicepresidente, <laughs> mi corregge. palju tänu, julgeoleku allkomisjoni aseesimees, vabandust, kolleeg Katšin siiski, palun. President Hrvaška je pomemben igralec na Zahodnem Balkanu in eh, ne gre le za širitev Evropske unije. tänan, härra esimees, Horvaatia on väga oluline riik Lääne-Balkanil. Eh, tähtis ei ole mitte ainult eh, tema roll Euroopa Liidu liitumisel, vaid tähtis on ka tema panuse üleüldisesse stabiliseerimisse, seetõttu ma sooviksin raportööri õnnitleda eh, väga eh, tubli töö puhul. raport kajastab olukorda väga hästi, aga samas ma sooviksin mainida ka mm. seda, et oluline on läbirääkimised võimalikult kiiresti lõpule viia. Eh, järgmisel aastal möödub kakskümmend aastat sellest, mil Eh, Horvaatia eh, kuulutas välja sõltumatuse, see on oluline ajahetk ja kui nüüd kakskümmend aastat hiljem eh, riik liitub Euroopa Liiduga, siis on tegemist väga olulise sündmusega. ma leian, et me peaksime kasutama seda ajaloolist äh, hetke. mis puudutab äh, piiride demarkeerimist, siis ma äh, olen nõus sellega, et Lääne-Balkani piirkonnas on siin veel palju teha. kahekümne üheksandal veebruaril vahetasid Horvaatia ja Sloveenia äh, dokumente. siin on vaja jõuda lõpuks poliitilise lahenduseni, äh, et normaliseerida riikidevahelised suhted. sellele ma soovisin eraldi tähelepanu juhtida, tänan. ja lõpuks veel üks märkus, ma lähtun sellest, et et kõik äh, Sloveenia saadikud toetavad minu arvamust. veel aasta tagasi olime me eriarvamusel, ainult pooled meist oleksid nõus olnud seda raportit toetama, äh, pooled oleksid olnud edu äh, aruande vastu, seda just piiritüli tõttu, aga nüüd ma saan kinnitada, et me oleme jõudnud omavahel kokkuleppele ja see kinnitab veel kord raporti edu mm Hvala lepa, gospod predsednik. härra Peeter, kaks minutit. palju tänu. ma liituksin kõikidega, kes on tunnustanud härra Svoboda tubli tööd. samuti ma sooviksin tunnustada Horvaatia edusamme liitumisprotsessis. ma olen täiesti veendunud selles, et et eh, Horvaatia on suuteline jätkama oma dünaamilist arengut. ma olen kindel, et ka viimased jäänud probleemid leiavad lahenduse eh, seoses Horvaatiaga ja seoses piiriküsimustega sooviksin ma eelkõnelejatele lisada veel eh, seda, et äh, lõplikku lahendust veel ei ole saavutatud, me oleme jõudnud kokkuleppele selles, millist teed mööda liikuda probleemi lahenduse suunas, aga lahendust ennast meil veel käes ei ole. seetõttu on mul siin kerge reservatsioon siin võiks äh, lähtuda äh, sellest, et koostööd tuleb küll jätkata, aga mm, ma äh, juhin tähelepanu ka sellele, et äh, Sloveenias on jõutud üsna napilt kokkuleppele, praegu on Sloveenias ikkagi veel eriarvamusi piiriküsimuse osas. lõpliku lahenduse osas ei ole veel täielikku kindlust siin võiks kaasata kolmanda osapoole, mis suurendaks poolte vastastikust usaldust. ja siis oleks võimalik taastada head naaberlikud suhted. proua Pakk, palun. palju õnne, härra Svobod, aga minu poolt ma nõustun eelkõnelejatega enamusest punktides kogemused on meile näidanud Rumeenia ja Bulgaariaga, et just korruptsiooni osas me peame olema valvel. seetõttu ma usun, et artiklid kuus, seitse, kaheksa võiksid siiski saada veidi muude, siin tuleks selgelt viidata sellele, et valitsus Horvaatias peab töötama võitlus, intensiivsemalt võitluses korruptsiooni vastu mis puudutab seda, siis kakskümmend aastat tagasi välja kuulutatud iseseisvus äh, Sloveenias ja Horvaatias oli väga oluline samm, Sloveenia on juba liikmesriik äh, ja äh, Horvaatia liigub selles suunas. ma usun, et siin on kahtlemata veel väga palju teha, aga kõigepealt eh, mis puudutab pikaajalist vaidlust Sloveeniaga, eh, siis minu arvates eh, siin ei olnud probleemid niivõrd tõsised, samuti mis puudutab nüüd koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga, siis ma leian, et peaprokuröri süüdistused olid natukene liiga karmid Horvaatia suhtes Äh, mis puudutab nende dokumentide üleandmist, mis on tekitanud palju probleeme, äh, siis äh, siin on küsida, kas need dokumendid üldse veel olemas on ja ma leian, et see ei tohiks olla takistuseks Horvaatia liitumisel Euroopa Liiduga ka meie omalt poolt eh, peame eh, toetama Horvaatiat mitte ainult propagandaga, vaid me peame tõepoolest eh, näitama selgelt, et me suhtume sõbralikult Horvaatiasse, me toetame seal läbi viidud reforme ja me tunnustame inimeste pingutusi, samuti Horvaatia valitsuse pingutusi ning me loodame tõepoolest, et Horvaatia liitub meiega järgmisel aastal ja et me järgmise aasta sügisel võib-olla juba äh, näeme Euroopa Parlamendis Horvaatia vaatlejaid. tänan. palju tänu, proua Pakk. nüüd äh, härra Hoas suur aitäh, kõigepealt tahaksin öelda, et ma põhimõtteliselt toetan Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga, me peaksime neid jätkuvalt julgustama, et neist saaks ka tulevikus meie partnerid ja tervitan ka äh, viidet Sloveenia referendumile, loomulikult on veel palju tööd teha, ma olen sellega nõus, aga vähemasti nüüd on äh, eemaldatud see täielik äh, takistus edasimineku ees härra Svoboda, minu kolleeg ja sõber, tahaksin teda õnnitleda resolutsiooni ettepaneku osas Inimõiguste Komisjon sellele erilist tähelepanu pööratud, mis puudutab Jugoslaavia asjade rahvusvahelist kriminaalkohust, et ähm, toodaks kohta, kohtu ette sõjakuritegudes süüdistatavad ja seda ka siseriiklikes kohtutes. ja et põgenikel oleks võimalik tagasi pöörduda oma koduriigi ja äh, lõikes üheksa ja kolmteist on see kõik ka väga hästi kirjas, nii et julgustan edasiminekut selles osas ja samuti olen nõus selle tekstiga ja kindlasti olen selle poolt, aitäh! Per la Commissione mh, mm, parla eh, il dottor Lange, eh, lo, lo pregherei anche lei di stare, se può, nei due minuti. Järgmisena saab sõna härra Lange komisjoni nimel ja ma no, palun teilgi teha lühidalt. To suur tänu, härra esimees, tahaksin teid informeerida sellest, et komisjon on just äh, novembri alguses avaldas ähm, äh, raporti, mis räägib äh, edasiminekust ja antakse väga positiivne hinnang arengutele Horvaatias ning jõuti ka järeldustele, et liitumisläbirääkimistes on jõutud viimasesse etappi. selles kontekstis ähm, võiksime tõesti öelda, et me oleme ka nõus äh, härra Švoboda hinnangutega tema raportis, kuid siiski äh, paar sõna äh, edasiminekutest läbirääkimistes. kümme peatükki on veel lõpetamata kolmekümne viiest ja need kümme peatükki on kõige keerulisemad paar märkust selle kohta juba tehti, näiteks kohtuvõim, Rahvusvaheline Kriminaalkohus, korruptsioonivastane võitlus, ma ei hakka kõigest äh, siin pikemalt rääkima, aga kõik on kindlasti teadlikud sellest, et komisjon ei ole kindlaks määranud äh, liitumisläbirääkimiste lõpukuupäeva, nii et äh, lõppetappi oleme jõudnud, aga konkreetset kuupäeva veel paigas ei ole. nüüd kurikuulus peatükk kakskümmend kolm põhiõigused. meil on plaanis anda hinnang Horvaatias toimunud edasiminekule märtsikuus ja siis ilmselt on meil parem ülevaade sellest, kui kiiresti võiks liitumisläbirääkimiste viimane etapp edasi liikuda ja nüüd veel viimaks, komisjon loomulikult jätkab sellega, et kasutab kogu oma võimet toetada Horvaatiat, et Horvaatia täidaks veel täitmata tingimused, aga loomulikult ei saa meie Horvaatia eest tööd ära teha. Horvaatiale lihtsalt anname abistava käega, nemad ise peavad kõik need vajalikud kriteeriumid täitma, suur aitäh! <clears throat> palju tänu komisjonile nii, ja nüüd äh, sooviksin anda sõna raportöörile viimasena. palun, me kuulame kõik veel tähelepanelikult härra Sobodat. tänan, ma olen väga tänulik kõikide kommentaaride eest äh, ja äh, samuti olen ma rõõmus selle üle, et Horvaatiale on võimalik edastada positiivne sõnum, mis puudutab nüüd artikleid kuus, seitse, kaheksa, siis ma kujutan ette, et siin on võimalik veel teksti täpsustada ja viidata punktidele, mis vajavad veel lahendust, seda me arutame veel kolleegidega ja me kindlasti leiame siin mõistliku lahenduse ja siis me saame edastada ühise sõnumi. me aitame sellega kindlasti Horvaatial lahendada veel viimaseid lahtisi küsimusi meie eh, parlamendina eh, püüame kindlasti eh, tegutseda kiiresti, aga praegu peab Horvaatia ise ka väga palju pingutama, palju tänu! jah, palju tänu härra Svobodale, kaks teadet veel ajakava kohta, tänane koosolek kestis plaanitust kauem muudatusettepanekute esitamine neljateistkümnendaks detsembriks kella kaheks ja hääled, sellele järgneb siis hääletamine komisjonis, täiskogule jõuab asi veebruaris. me jätkame oma tööd täna kell kolm ja alustame siis Belgia välisministri ja asepeaministri kuulamisega Euroopa laienemisstrateegia teemal. palju tänu!